Diamo inizio allora, benvenuti innanzitutto cari membri dei parlamenti. alustame, ma tervitan teid südamlikult, eriti kolleege rahvusparlamentidest, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et mul on võimalik teid tervitada siin rahvusparlamentidega kohtumisel ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle. Poola on asunud nüüd ähm, nõukogu etteotsa, siin on ka Poola põllumajandusminister, keda tahaksin siin tervitada. esimest korda viiekümneaastase ühise põllumajanduspoliitika ajaloo jooksul mängivad parlamendisaadikud nii suurt rolli, sest nagu te kõik teate, Lissaboni lepinguga sai Euroopa Parlament kaasotsustusõiguse põllumajanduspoliitika osas, nii et oleme nüüd äh, nõukoguga ühel tasandil, aga selle kaudu tõsteti ka mm, rahvusparlamentide rolli, sellepärast et meil on ka uued lähimuspõhimõtte, uued põhimõtted lähimuspõhimõtte kasutamisel ja mul on väga hea meel, et kaasatud on nüüd ka rahvusparlamentide liikmed. põllumajanduspoliitika on tegelikult see valdkonda, kust me, mille kohta me saime rahvusparlamentidelt kõige rohkem arvamusi ja mul on väga hea meel, et me saame nüüd ühiselt ähm, identifitseerida ühise põllumajanduspoliitika uusi väljakutseid ja mõelda lahendusi nendele väljakutsetele. kuidas tagada toiduvarustuskindlus ajal, mil kliima muutub, kus looduskatastroofide arv on suurenenud. on väga tähtis säilitada ka tasakaal Euroopa Liidus ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, muuta väljamakseid keskkonnasäästlikumaks, äh, legitiimsemaks, äh, võrdsemaks, kuidas me saaksime turgu kohandada selleks, et ta oleks võimeline ka reageerima siis, kui põllumajandustoodete toorainete hinna stabiilsust ei ole tagatud kuidas on võimalik säilitada põllumajandusturud, kuidas pea, saaksid põllumajandusturud praeguste väljakutsete ajal äh, vastu pidada. kahekümne kolmandal juunil võtt-, võttis Euroopa Parlament vastu Albert Tessi raporti, mis käsitleb just ühist põllumajanduspoliitikat kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. see raport võeti vastu suure hääle, häälte enamusega ja see oli meie vastuseks komisjoni teatisele novembrikuust kahe tuhande kümnendal aastal juba juulikuus eelmisel aastal võtsime meie parlamendis vastu oma arvamuse ühise põllumajanduspoliitika kohta. ja tahaksin nüüd esitleda meie seisukohti, me oleme nõus komisjoni eesmärkidega, me soovime keskkonnasäästlikumat, rohelisemat, tõhusamat, paremini toimivat ühist põllumajanduspoliitikat. me teame, et ühist poliitik-, põllumajanduspoliitikat tuleb reformida me peame lahendama suured väljakutsed, mille ees ühine põllumajanduspoliitika seisab ja samal ajal peame me vastama ka kodanike ootustele. põhimõtteliselt oleme me nõus komisjoni lähenemisega, nii nagu see on komisjoni teatises välja toodud. mis puudutab tulevasi väljakutseid, siis me soovime jätkusuutlikult ja tugevat põllumajanduspoliitikat ja seejuures on väga tähtis, et Euroopa Parlament saaks oma sõna sekka öelda, meil on vaja rahalisi vahendeid, TESSi raport, Laineni raport ja ka Tegeriga raport äh, poliitiliste väljakutsete komisjonist äh, äh,, viimane neist puudutas mitmeaastast äh, finantsraamistikku, tõi väga selgelt välja, et et äh, ühise põllumajanduspoliitika eelarve peaks ähm, jääma vähemalt sellele tasemele, mis on finantsraamistikus paika pandud aastaks kaks tuhat kolmteist. see on ka meie arvamus ja me toetame seda. eile ütlesime põllumajandusvolinikule, et ühi-, pikaajalise finantsraamistiku puhul on meil kõhklusi, eriti selle kohta, mida komisjon kahekümne üheksandal juunil esitles. meil on äh, tegemist kärbetega eelarves, kuigi komisjon väidab vastupidist ja seepärast äh, Euroopa Parlamendi ootusi ei täidetud. ettepanek on otse loomulikult äh, läbirääkimiste alguspunktiks äh, ja me peame nüüd hoolitsema selle eest, et ressursse kasutatakse võimalikult hästi, tagamaks äh, põllumajandusettevõtete äh, konkurentsivõime ja põllumajandustoodete kõrge kvaliteet ja et täidetaks kodanike ja tarbijate ootused. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud külalised rahvusparlamentidest, lõpuks tahaksin toonitada, et mina loodan, et Euroopa Parlamendi seisukoht, nii nagu see meie raportites kirjas on, ja rahvusparlamentide ettepanekud, nii nagu nad meile on esitatud ja ka tänane arutelu on mõistlikuks ja kasulikuks panuseks äh, ühise põllumajanduspoliitika reformimisel ja raporti koostamisel, mille esitame selle aasta sügisel. ja nüüd tahaksingi anda sõna Poola esindajale, äh, kuid enne tahaksin veel öelda paar sõna äh, korraldusliku poole kohta. kõik registreeritud liikmed, äh, nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamentide liikmed, on saanud selle istungi dokumendid ja teil on kaks kaarti üks on esimese vooru jaoks, see on roheline ja punane leht on mõeldud teise vooru jaoks ja ma paluksin, et te täidaksite need kaardid, kirjutaksite sinna oma nime, kui te soovite mõnes voorus sõna saada ja andke siis see kaart saali teenindajale. meil on üle viiekümne Rahvusparlamendi esindaja, kes on ennast registreerinud ja täna siia kohale tulnud ja ma kardan, et kõigile meil ei ole võimalik sõna anda kuid anname endast parima selleks, et vähemalt eh, igast eh, riigist eh, üks inimene saaks sõna. ja palun, et te peaksite kinni ka kõneajast. nimelt kaks minutit on kõneaega määratud igale sõnavõtjale ja te näete ka siin ähm, ekraanidel seda kõneaega jooksmas. suur tänu, et olete täna siia tulnud ja nüüd alustame arutelu ja mina annangi nüüd sõna Poola Vabariigi Parlamendi põllumajanduskomisjoni esimehele, härra Jerzy Korsikovski, palun, teil on sõna. Panie przewodniczący, panie komisarzu, suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad ja tervitan ka rahvusparlamentide liikmeid, suur tänu, et olete mind tänasele kohtumisele kutsunud. mul on väga hea meel siin Poolat Äh, esindada ja mul on väga hea meel, et Poola hääl selles arutelus on nüüd kuulda. me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast. senised arutelud ühise põllumajanduspoliitika kohta aastast kaks tuhat kolmteist ja edasi näitab, et äh, ühine põllumajanduspoliitika mängib väga tähtsat rolli. meil on seda poliitikat vaja reformida mõistlikult, see reform peab tagama kõikidele põllupidajatele kõikidest liikmesriikidest võrdsed tingimused. ja nende arutelude puhul ei tohi me ära unustada seda, et ühine põllumajanduspoliitika ei ole mõeldud mitte äh, põllumeestele, vaid ka Euroopa Liidu tarbijatele ja maksumaksjatele. ja seepärast on väga tähtis, et see poliitika oleks mõistetav. et me tooksime välja, millised on eelised äh, põllumajandus ei vastuta tänapäeval mitte ainult toiduainetega varustamise eest, vaid ka keskkonna, kliimakaitse, loomakaitse, bioloogilise mitmekesisuse kaitse eest ja ka pinnase kaitse eest ning äh, Euroopa Liit ootab põllumajanduselt, et põllumajanduslikud tooted oleksid kõrge kvaliteediga. seda kõike tuleb arvestada kui me põllumajanduspoliitikat reformime. ühine põllumajanduspoliitika peaks andma võimaluse mitte ainult suurtele ettevõtetele, vaid ka väikestele tootjatele reformid ei tohiks sellepärast olla pinnapealsed, me ei tohiks teha mitte ainult kosmeetilisi muudatusi, vaid peaksime minema sügavamale ja arvestama ka spetsiifiliste sektoritega, mis võib-olla alati ei mängi kõige suuremat rolli. kui me mõtleme perspektiividele aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis on ette pandud, et vahendeid tuleks vähendada umbes kümne protsendi võrra et me võitleksime konvergentsi eest ja et maksed oleksid äh, võrdsemad. see tekitab meile muret. me peame vähendama vahesid erinevate liikmesriikide vahel ja maksed peaksid olema võrdsed kõikidele riikidele. Need erinevused äh, toetuste puhul eriti kui me vaatame ajaloolisi kriteeriumeid ja üleminekuaegu, siis on täiesti selge, et need ei ole kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidega. ja see võib konkurentsivõimet kahjustada samamoodi nagu ka siseturgu ühise põllumajanduspoliitika esimese samba puhul on tegemist äh, otsemaksete jagamisega liikmesriikide vahel. see tähendab seda, et uue süsteemi puhul on tähtis see, et nii otsemaksete ülesehitus kui ka toetused erinevates liikmesriikides põhineksid objektiivsetel kriteeriumitel. me peaksime ära kaotama praegused kriteeriumid, mis toetuvad ajaloolistele tootmismahtudele ja peaksime neid kohandama praeguste tootmismahtudega avalikes aruteludes, mis siiamaani on Euroopa Liidus toimunud, on kodanikud äh, põhiliselt toonitanud seda, kuidas äh, otsemaksed võivad äh, mõjutada põllumajanduspoliitikat keskkonnakaitse eesmärkide saavutamisel. kui me vaatame üle eesmärke, siis on täiesti selge, et põllumajanduslikud äh, tootjad tegelikult juba praegu saavad otsemakseid ja peavad kinni nõue, nõude, nõuetest. sõelumise puhul peaksime me rohkem kaasama väiketootjaid, just äh, väikeseid tootjaid ei tohi ülemäära koormata bürokraatlitega nõuetega teises sambas, kus räägitakse äh, majanduslikust äh, püsimajäämisest on väga tähtis, et me peaksime kinni Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest. ja tähtis on, et oleksid äh, moderniseerimise meetmed tagatud ja ka rakendatud selleks, et kaasajastada põllumajanduspoliitikat. Poola võttis esimesel juulil üle eesistumise ja meil on päris palju erinevaid ülesandeid. prioriteediks on meil ühise põllumajanduspoliitika reform nii otsemaksete osas kui ka maaelu arendamise osas. väga tähtis on ka ühise kalanduspoliitika reform. daamid ja härrad, mina siin esindan Poola parlamendi põllumajanduskomisjoni, olen selle esimees ja esindan ka ühte suuremat Poola põllumeeste ametiühingut. seal kuulen tihti, millised on Poola põllumeeste ootused ja kartused. Nende jaoks on kõige tähtsam konkurentsitingimuste äh, võrdsustamine ja toetuste võrdsustamine ning äh, üleminekuaegade ärakaotamine meetmeid tuleks võrdsustada äh, ja eriti sõelumise puhul on meil vaja veel väga palju ära teha on tähtis saavutada kõik eesmärgid ja see tähendab ka seda, et meil on vaja põllumajandussektori eelarve suurendamist. põllumehed ootavad meilt äh, vähem bürokraatiat äh, ja rohkem rahalisi vahendeid. põllupidajad leiavad, et äh, turvavõrgu suurendamine ja sissetulekute stabiliseerimine on just kriisiolukorras ja kõikuvate hindade puhul väga tähtis. põllumehed ootavad meilt ka põllumeeste positsiooni parandamist äh, toiduahelas, tahtsin seda veel kord välja tuua. daamid ja härrad, ma leian, et me peaksime kõiki neid hääli kuulda võtma ja poliitikute ja põllumeeste ametiühingute äh, häält tuleb kuulata, me peaksime nendega arvestama selleks, et üheskoos äh, olukorda parandada. lõpetuseks tahaksin toonitada, et äh, et Poola Vabariik soovib ka edaspidi Euroopa Parlamendiga koostööd teha, suur tänu! Grazie, grazie, presidente, gra-. suur aitäh, härra põllumajanduskomisjoni esimees. tuletaksin teile meelde, et meil on tõlge kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. ning nüüd annan ma sõna äh, põllumajanduse ja maaelu arengu volinikule härra Tšolosile. oricare din limbile Uniunea Europeană o să folosesc limba pe care... Suur tänu! Mul on väga hea meel, et ma saan siin rääkida oma emakeelt. mul on väga hea meel olla täna siin ja sellest kohtumisest äh, osa võtta, isegi siis, kui mul on olnud ka varem võimalus äh, teiega juba kohtuda. În vizitele pe care o să le efectuez în diferite state membre s-am întâlnit și cu ja ma loodan, et ka tulevastel kohtumistel erinevate liikmesriikide pealinnades on mul võimalik äh, kohtuda rahvusparlamentide liikmetega selleks, et äh, Lissaboni lepingu raames saadud uut rolli ka rakendada Lissaboni lepinguga rahvusparlamentide roll põllumajanduspoliitika kujundamisel muutub. ja seda tuleks ikka ja jälle välja tuua, sest tegemist on väärtuslike muudatustega. rahvusparlamente tuleb kaasata sellistesse ühistesse otsustesse, mida võetakse nüüd vastu siis ka põllumajanduspoliitika valdkonnas tegemist on poliitikaga, mis puudutab kõikide riikide kõiki kodanikkon-, kodanikke ja sellepärast on väga tähtis, et äh, ka rahvusparlamentide liikmed on kaasatud sellesse protsessi. ühine põllumajanduspoliitika on võib-olla ainus äh, poliitikavaldkond, mis puudutab tervet suurt äh, tööstussektorit, tööstusvaldkonda nii et äh, ühiselt võetakse vastu otsuseid, mis äh, puudutavad kõiki liikmesriike. ja seepärast on väga tähtis, et äh, riiklikud parlamendid on kaasatud meie aruteludesse, sellepärast et tegemist on meetmetega, mis puudutavad kõiki liikmesriike ja kõiki põllumehi. Te teate, et komisjon viis läbi suure küsitluse ja kuulamise. tegemist on kõige suurema küsitlusega, mida on läbi viidud ja seda selleks, et mõelda selle peale, kuidas tagada toiduainete varustuskindlus, samal ajal aga ka toiduohutus ehk siis toiduainete kvaliteet ja tähtis on mõelda ka selle peale, kuidas kaitsta pinda, põhjavett, kuidas säilitada bioloogiline mitmekesisus. ja kolmandaks, milline on põllumajanduse roll tulevikus? mõeldes ka sellele, et meil tuleb maaelu arengus tagada tasakaal. Need on need eesmärgid, mis me oleme paika pannud selleks, et äh, muuta praegust komisjoni lähenemist. Need toodi välja juba eelmise aasta lõpus ja mul on väga hea meel, et need äh, kolm eesmärki võttis üle ka Euroopa Parlament oma raportites ja et need kajastuvad siis raportites, mis Euroopa Parlament on vastu võtnud, Joe Laineni raportis, Albert Tessi raportis äh,, seal tulevad need eesmärgid selgelt välja ja selle kolme eesmärgi puhul on, tuleb selgelt välja ka see, et kodanikul on ootused põllumajanduspoliitika osas. ja et ettepanekud, mida me teeme reformiks, peavad olema ka head on väga tähtis, et me tagame ka rahaliste vahendite olemasolu selleks, et neid eesmärke täita. mõeldes nüüd sellele, ja mõeldes nendele finantsplaanidele kuni aastaks kaks tuhat kakskümmend on mulje selline, et eelarves suurim osa kuulub ikka veel põllumajanduspoliitikale ja vahendid, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks paika on pandud, on väga tähtsad ja et on vaja veel lisameetmeid rahastada selleks, et mõelda ka ühise põllumajanduspoliitika tuleviku perspektiividele. ehk siis, et äh, tähtis ei ole mitte ainult see, et Euroopa Komisjon arvestab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike ootustega, vaid äh, arvestab ka põllumeeste huvidega ja Euroopa ja arvestab ka põllumajanduspoliitika ja põllupidajate tähtsa rolliga Euroopa Liidu ühiskonna arendamisel. sest ühine põllumajanduspoliitika on üks stabiilsemaid ühiseid poliitikaid, mis Euroopa Liidul üldse on. ja ühise põllumajanduspoliitika näitel on tegelikult võimalik välja töötada ka teisi ühiseid poliitikaid Euroopa Liidu jaoks. kahe tuhande kolmeteistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani see on see ajaraamistik, mille jaoks umbes novembrikuus komisjon kavatseb teha ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks, tegemist oleks siis üksikasjalike ettepanekutega ja lähtume kolmest eelnimetatud põhilisest äh, eesmärgist, nimelt et põllu, põllumeeste toetamine otsemaksete kaudu, see süsteem tuleb üle vaadata selleks, et äh, täita eesmärke, mis on pandud põllumajanduspoliitikale. otsemaksed vaadatakse üle, töötatakse välja uued kriteeriumid ja loobutakse sellest ajaloolisest jaotusest, mis täna ei vasta tänapäevasele olukorrale ja arvestatakse ka põllumeeste puhul miinimumsissetulekuga selleks, et äh, põllumehed äh, säilitaksid äh, investeerimisvõime. kui hinnad tõusevad, siis see mõjutab paljusid teisi valdkondi ja ühine põllumajanduspoliitika peab kasutama ka äh, Äh, hea valitsemise tavasid, äh, mõtlema ka selle peale, kuidas oleks võimalik nende tavade kaudu ka tõhusust parandada ja peale selle tuleb arvestada ka keskkonna kaitsmise aspektidega. Euroopa liidus ei ole võimalik äh, olla põllumehena edukas, kui viimati nimetatud aspekte ei arvestata. nagu ütlesin, otsemaksed tuleb üle vaadata eriti väikeste tootjate puhul ma ei räägi siin mitte ainult nendest äh, päris väikestest ettevõtetest, mis toodavad ainult oma tarbeks, aga ka neid ei tohi ära unustada. me soovime ju ka, et noortel oleks huvi hakata põllumeheks. ja seda võib-olla oleks ka võimalik teha otsemaksete ülevaatamise kaudu ja tegelikult ka põllumajanduspoliitika teise samba kaudu. nii et ühise põllumajanduspoliitika tulevik ja tulevased Euroopa Liidu ühised poliitikad peaksid olema sellised, mis tagaksid ka põllumeeste edu kui nüüd jätta kõrvale otsemaksed ja turumehhanismid, mis tegelikult peavad vastama turu tegelikule olukorrale, soovime me, et põllumeestel oleks võimalik turusignaalidele reageerida ja et oleks teatud äh, turvavõrk kriisiolukordadele kriisid, mis võivad äh, põllumeeste rahakoti pea peale lüüa. ja sellepärast oleks meil vaja ka uut meetmete paketti selleks, et kriisiolukordades oleks võimalik äh, sekkuda ja teha vajalikke äh, korrektsioone et meil oleksid parandatud meetmed tagamaks turu korralikku toimimist. Need öö, ähm, otsemaksed on väga tähtsaks osaks ka maaelu arenguks ja põllumajanduse äh, moderniseerimisel selleks, et ta oleks äh, konkurentsivõimelisem. ja ühise põllumajanduspoliitika raames on ka selle peale mõeldud, sellepärast et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, soovime me maaelu ja maapiirkondi edasi arendada ja samas soovime me jätta regioonidele ka mänguruumi selleks, et neil oleks võimalik äh, kohalikul, regionaalsel ja ka keskvalitsuse tasandil protsesse muuta nii, et need oleksid põllumeestele kasulikud me ei tohiks ära unustada ka seda, et Euroopa põllumajandus on mitmekesine. meil on erinevad äh, sektorid, erinevad tootmisviisid, kui me vaatame struktuurimeetmeid teises sambas, siis on selge see, et teatud regioonides tuleb äh, ümberstruktureerimine läbi viia eriti siis, kui põllumajandus mängib äh, tähtsat ökosotsiaalset rolli. jaa. ühine põllumajanduspoliitika ning Euroopa Liida, Liidu finantsmeetmed äh, peaksid olema sellised, millega oleks võimalik äh, põllumajanduslikku tootmist toetada ja ka teadmisi suurendada ehk meil on vaja rohkem teadustööd. meil on vaja rohkem konkurentsivõimet, seda on võimalik teadustöö kaudu tagada hästi toimival tõhusal põllumajandusel on vaja teadustööd, on vaja uusi innovatiivseid ideid, uusi tootmisviise ja et seda saavutada, on meil vaja ka Euroopa Liidu rahastamis- ja toetusprogramme. komisjoni eelarve eelnõus aastatest kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend on esimest korda ette nähtud ka rahalised vahendid teadustöö jaoks, äh, teadustöö jaoks, millega oleks võimalik äh, tagada innovatsiooni põllumajanduspoliitikas ja põllumajandussektoris. ja samal ajal oleks siis tegemist ka teadlaste toetamisega, teadlastega, mis tegelevad äh, maaelu arenguga ja seda kõike rahastatakse siis esimest korda Euroopa Liidu eelarvest nimelt oleks võimalik luua tingimused, millega Euroopa Liit siis tõesti saaks ka äh, vastata põllumajanduspoliitika ootustele. juba alguses ütlesin ma, et ma ootan väga palju äh, koostööst rahvusparlamentidega ja Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendiga. sellepärast, et äh, Äh, põllumajanduspoliitika peab vastama kodanike ja põllumeeste ootustele. suur tänu! täiesti välja teenitud aplaus äh, teile, härra volinik, äh, suur tänu selle kokkuvõtte eest ja suur tänu selle eest ka, et te olete nii veendunult olnud valmis Äh, headeks suheteks Euroopa Parlamendiga. aga alustagem esimese arvamuste vahetusvooruga ja kõigepealt saab sõna härra Albert Tess, kes on Euroopa Parlamendi raportöör ühtse põllumajanduspoliitika osas. härra Tess. ja suur tänu, härra esimees, kallis Paulo, kallis volinik, kallid kolleegid, kallid äh, kaasarutlejad mul on väga hea meel, et mina olen ühise põllumajanduspoliitika reformi raportöör ja et me jõudsime fraktsioonide üleselt kompromissile. kui me kui ma tööd alustasin, siis nägin, et erinevused Euroopa Liidus on nii suured ja ma mõtlesin, et kuidas on küll võimalik nende suurte erinevuste puhul kahekümne seitsmes liikmesriigis fraktsioonide üleselt mingile kompromissile jõuda aga kõigepealt kohe põllumajanduskomisjonis jõudsime me kokkuleppele, üheksakümmend protsenti liikmetest toetas kompromisse, mis me olime välja töötanud ja tegelikult ka parlamendi täiskogu saalis oli toetus umbes sama suur. nii et äh, kolleegid äh, saavad kindlasti aru, kui raske on nii suure erinevuse puhul enamust enda selja taha saada. aga me kõik, meid kõiki kandis lootus parandada ühist põllumajanduspoliitikat, leida paremaid lahendusi ja me tahtsime arvestada ka nende uute võimalustega, mida Lissaboni leping meile kahe tuhande seitsmendal aastal kaasotsustamise pädevusena andis ja see raport on selgeks äh, sõnumiks komisjonile, me soovime volinikku toetada ja tahame ka nõukogule öelda, et parlament äh, väga iseteadlikult kavatseb järgnevatel kuudel äh, otsuste protsessi sekkuda. minu raportöör põhineb ka sellel tõsiasjal, et äh, ühise põllumajanduspoliitika üheks suurimaks eesmärgiks on toiduainetega varustamine, toidu varustuskindlus ja seda viiesaja miljoni inimese puhul. praegusel hetkel võime tegelikult juba öelda, et ühine põllumajanduspoliitika äh, ja põllumajandus üleüldiselt on üks kõige jätkusuutlikumaid kogu maailmas tegelikult kõige jätkusuutlikum. Äh, see ei tähenda ka seda, et meil ei oleks puudusi, seal, kus on puudusi ja probleeme, tuleb meil nendega võidelda. selle raporti aluseks oli ka tõsiasi, et kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani toiduainet tootmist tuleb tõsta seitsekümmend protsenti, seda on teadlased öelnud. ja ma mõtlesin ka selle peale, et minevikus äh, põllumajandussektori tootlikkuse suurenemine ei toimunud mitte Euroopa Liidus, vaid teistes maailma regioonides. tahaksin siin nimetada, nimetada ka mõnesid arvandmeid, mida on FAO välja toonud. tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendast kuni üheksakümne üheksanda aastani ehk siis kahe, vabandust, kolmekümne kahe aasta jooksul ehk kahe tuhande üheksanda aastani on äh, Äh, teraviljakasvatus tõusnud üheksakümmend seitse protsenti maailmas. liha tootmine suurenes Euroopa Liidus samal ajal kuus protsenti, Aasias aga kolmsada kaheksakümmend viis protsenti. ja kui me nüüd äh, mõtleme, et äh, me tahame, et Euroopa Liidus toodetakse veel vähem, siis tegelikult tähendab see seda, et äh, me ei pea kinni loomakaitsest ja keskkonnakaitsest. me ju nõuame teistelt, et nad võtaksid üle Euroopa Liidu standardid ja me peaksime seda ka ise tegema. see oli ka minu raporti aluseks ma loodan, et te, härra volinik, toetate meid. parlament, mitte põllumajanduskomisjon. põllumajanduskomisjon tegi seda ka, aga kogu Euroopa Parlament nõudis, et rahaliste vahendite puhul ühise põllumajanduspoliitika jaoks jääks määr sama suureks, kui see praegu on. milline, millised on praegused komisjoni ettepanekud äh, seda me täpselt ei tea, kuid mulle tundub, et päris sellest põhimõttest ei lähtuta käisin ka Saksamaal äh, Saksa põllumeeste kohtumisel ja me rääkisime seal kantsler äh, Merkeliga, et meie rahastamismäär peaks olema üks koma null viis äh, protsendipunkti, aga Äh, proua Merkel ütles, et see saab jääda ainult ühe juurde ja see näitab, et niimoodi ei ole võimalik põllumajandust järjekindlalt äh, edasi arendada. ka toiduainetega varustamise kindlus on meie jaoks väga tähtis, on väga tähtis, et viissada miljonit tarbijat võivad arvestada kõrge kvaliteediga toiduainetega, mida toodetakse aga järjekindlalt ja ma rääkisin ka Saksamaa vastava ministriga ja tema ütles väga selgelt, et, et põllumajanduslikku tootmisse tuleks kaasata ka energiaküsimused ja oma raportis tõime me väga selgelt ka välja ja härra volinik, te olete kohe kindlasti meiega ühel nõul, et me soovime jääda selle kahe samba juurde ka tulevikus ja me soovime, et need kaks sammast oleks üksteisest eraldatud. ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine tuleb välja tervest raportis. me soovime otsemaksete süsteemi ja me ei soovi ka teises sambas bürokraatlikke tõkkeid suurendada. olen pikka aega olnud rahvasaadik ja tean, et vahel ei soovi me, me bürokraatia, bürokraatiliste tõkete vähendamist isegi mitte mainida, sellepärast et iga reformi puhul on bürokraatia ainult suurenenud. ja meie ühiseks eesmärgiks ja ülesandeks peaks olema see, et me bürokraatiale tõmbame joone alla ja et bürokraatiat vähendataks. meil on vaja selleks ka mõistlikke lahendusi ja ma mõtlen siin ka sõelumise peale, kui see on nii tähtis, siis me peaksime võib-olla tõesti äh, mõtlema ka sellele, et et äh, meil on võimalik ka võib-olla risttoetused sisse viia, aga see võib-olla ei ole isegi mitte alati kõige parem lahendus, sellepärast et on talunikke, kes on öelnud, et äh, võib-olla peaks just risttoetused ära kaotama ja siis oleks võimalik midagi muud sinna asemele välja töötada. meie ei suutnud küll arve paika panna arvudes kokkuleppele jõuda. sest otsemaksete puhul on erinevused liikmesriigiti suured. minu jaoks on täiesti selge, et nii suurte erinevuste puhul ei saa me jääda vahesmikku, mis on saja ja viiesaja euro vahel, me peame jõudma siin kokkuleppele ja ilma pikkade üleminekuaegadeta, sellepärast et see kõik võib endaga kaasa tuua konkurentsimoonutused Euroopa Liidus. ja meil on vaja leida süsteemi, millega meil oleks võimalik rohkem võrdsust tagada. mind aga üllatas see, et meil ei ole mitte nii suuri erinevusi otsemaksete puhul liikmesriikide vahel. mind üllatas nimelt see, millised on need erinevused liikmesriigist ja kui ma siin näiteks Itaaliat äh, välja toon, ma ei taha, et siin häbistada, näiteks Lõuna-Tiroolis on see viiskümmend eurot äh, hektari kohta ja Lombardias seitsesada eurot, siis nii need asjad küll jääda ei saa, siin tuleb midagi ära teha. ja tahan seda selgelt välja öelda, ilma et ma Itaaliat paneksin häbiposti, kui need asjad jääksid niimoodi, siis äh, äh see tähendab seda, et äh, ühes riigi otsas saavad talunikud kuussada, seitsesada eurot hektari kohta, teises aga kakssada eurot ja siin on tegemist suure konkurentsimoonutusega. ja liikmesriigid peaksid siiski tegema ära oma kodutöö ja mina, mõeldes Saksamaa peale, võin öelda, et meie Saksamaal otsustasime, et kuni aastani kaks tuhat kolmteist äh, me tõstame äh, künni maalt Äh, rohumaale üks koma viis miljardit ümber ja äh, me saame aru, et see võib-olla on lahendus, millega kõik rahul ei ole, aga teistpidi tuleb ka aru saada, et teisiti pole võimalik seda äh, olukorda lahendada. me peame tõesti äh, loobuma nendest ajaloolistest käsitlustest ja kohandama kõike praeguse olukorraga me võtsime üheskoos vastu otsuse, et tuleb tunnustada ka väiketootjaid ja härra volinik, siin on teil veel väga palju vaja ära teha. mul ei õnnestunud, kuigi ma väga tahtsin välja töötada reguleeringut selle kohta, kes kahekümne seitsmes liikmesriigis on väiketootja. olukord Lätis on hoopis teistsugune kui Kreekas. eriti kui ma vaatan siin oma kunagisi kolleege, väiketootja Lätis on äh, Kreeka mõistes suurtootja, nii et äh, liikmesriigiti on erinevused väga erinevad. ja sellepärast kirjutasime meie ka raportisse kirja, et liikmesriigid peavad äh, ise leidma lahenduse leidma lahenduse selle jaoks. mis puudustab nüüd seda ökostamist, siis tegemist on meetmetega, mida liikmesriigid võivad kasutada. ma olin paar päeva tagasi Sitsiilias ja Soomes. mõlemad regioonid on nii erinevad, et rohkem erinevad nad lihtsalt olla ei saa. Soomes, kui Eh, Helsingist lennuk õhku tõusis ja Soome kohal väikese tiiru tegi, siis ma mõtlesin, et huvitav, mis ökostamismeetmeid nad tahavad seal veel kasutada, terve maa on ju roheline, mida ma kavatsen neile ette kirjutada. kui Katania lennuväljalt äh, Äh, õhku tõusis, siis ma mõtlesin, et siit seal, siiljale on ette nähtud ainult kolmkümmend protsenti. mulle tundub, et kõigepealt äh, tuleks seal ikka väga palju ära teha selleks, et neil üldse oleks võimalik kolmkümmend protsenti saavutada. ma ei tea, mul on niisugune tunne, et seal peaks võib-olla minema vulkaane roheliseks värvima, selleks et <laughs> seda äh, äh, roheliseks muutmise strateegiat siis ka tõesti ellu viia nii et tõesti, nagu öeldud, erinevused on e- nii suured, et siin ei saa kõiki ühe mõõdupuuga mõõta. siis mis puudutab turgusid, siis minu jaoks oli väga tähtis, et turumeetmed jääksid püsima ja mitte ainult selle raportiga, vaid juba aastaid oleme me nõudnud, et palun ei tohi ära kasutada neid turukorra meetmeid, eriti just kriisiolukordadeks ja härra volinik, ma olen teile väga tänulik, et teie jagate neid mõtteid, see komisjoni plaanis äh, paika pandud äh, rahastamisstrateegia on äh, sarnane meie mõtetega. ma arvan, et ainult kriisi puhul peaksime veel mõtlema, kuidas oleks võimalik reageerida ja kriisi ohjamiseks peaks meil olema rohkem vahendeid. me nõudsime ka, et suhkruturu määrust pikendataks kahe tuhande kahekümnenda aastani ja et ka viinamarjakasvatuses äh, Äh, vaadataks põhimõtted üle. me nõuame veel ka ja see on meie jaoks väga tähtis, nimelt äh, G kahekümnes äh, seda juba ka arutati, meil on vaja üleilmseid lahendusi selleks, et vältida mass-, suuri speku-, suurt spekuleerimist põllumajanduse toorainetega. jah ei spekuleerita mitte ainult põllumajandusturgudel, vaid ka finantsturgudel ja tähtis on see, et me sellised spekulatsioonid lõpetaksime. maaelu areng on meie jaoks väga tähtis ja me oleme ikka ja jälle öelnud, et teist sammast ei tohi õgvendada, see on meie jaoks väga tähtis, see peab jääma püsima, sellepärast et meil on väga palju erinevaid piirkondi ja regioone ja need peavad säilima ja me leiame, et tõesti rahastamist peaks säilitama ka teise samba kaudu. härra volinik, me ootame nüüd teie õigusloomelist ettepanekut, me jälgime teie tööd ja me kutsume Rahvusparlamente üles ka oma ideid esitlema. tahaksin lõpetada sellega, mida täna hommikul minister Savicki ütles, ja ma olen juba ikka ja jälle ka seda korranud ja mind on selle pärast väga palju kritiseeritud. kui ma vaatan eh, praeguse põllumajanduspoliitika erinevust erinevates liikmesriikides, siis me oleme veel miilide kaugusel ühisest põllumajanduspoliitikast. ma loodan, et see reform õnnestub ja et me saame luua ka tõesti ühise põllumajanduspoliitika, ehk et ühisest põllumajanduspoliitikast saaks ka tõesti ühine põllumajandus, põllumajanduspoliitika. Grazie Albert. Bene, e adesso inizio. suur aitäh, Albert. alustame nüüd liikmesriikide parlamentide saadikute ärakuulamisega. sõna saavad kolm liikmesriikide parlamentide esindajat ja siis Euroopa Parlamendi esindaja. kõigepealt Anne McIntosh, kes juhib keskkonna ja toidu ja maaelu arengu komisjoni Ühendkuningriigis. tere päevast! tuleb tunnistada, et paljud raportid on üsna ühel meelel antud teemal. see puudutab ka Euroopa Parlamendi raporteid. ma tervitan härra Tessi poolt öeldut. nimelt seda, et meil on tarvis lihtsustada määrustikku ning see nõuetele vastavus tuleb välja võtta ma lugesin läbi selle dokumendi, mille te meile laiali jaotasite ning üks küsimus, millega ei ole tegelenud ei liikmesriikide parlamendid ega Euroopa Parlament, on see, et millised oleks spetsiifilised meetmed, millega toetada noori talunikke, kes sooviksid äh, hakata talu pidama? mina keskenduksin asjaolule, asjaolule, et me kõik tunnistame, et e, toiduga varustuse kindlustamine on e, kriitilise tähtsusega meie aruteludeski. oma raportis Briti alamkojas leidsime me, et ro-, e, põllumajanduspoliitika roheliseks muutmisel tuleb leida selline süsteem, kus kõik võidavad, ehk siis tõuseb tootlikkus, aga ka jätkusuutlikkus. me peaksime seega lihtsustama, vähendama halduskoormat, et sellest, et süsteemiga käiks kaasas tõesti ka keskkonnakasud ja ei keskendutaks ainult nõuetele vastavusele. loodetavasti nüüd esimest korda saame me liikmesriikide parlamentides töötada teiega koos, mis tuleks kasuks nii meie talunikele, maaelule kui ka tarbijatele. suur tänu! Grazie Ann McIntosh, grazie anche per la precisione. suur aitäh, Ann McIntosh! suur tänu ka sellest, et, selle eest, et te väga täpselt kõneajast kinni pidasite. nüüd aga põllumajanduskomisjoni esimees Itaalia äh, alamkojast äh, härra Paolo Rosso. mikrofon, palun. aitäh härra esimees, härra volinik, kolleegid. ÜPP ei peaks tähendama ainult sissetulekutoetust teatud Euroopa kodanikele. Euroopa poliitikad ja eelarve on äh, euroopaliku nägemuse aluseks, äh, kus tuleb tagada ka tõesti ohutu ja jälgitav toit. samuti peame me lähtuma kõikehõlmavalt meie maaelu arengus, tuleb arvesse võtta eripärasid, ajalugu ja nii edasi. meil tuleb läheneda eetiliselt ja kultuurilisi aspekte silmas pidades tuleb aga arvesse võtta ka tänapäeva talude erinõudmisi. on ju ülearune rõhutada seda, et kui vaadata ainult haritavat maad ning ei keskenduta sellele, mida kasvatatakse ja kui tootlikult tegutsetakse, siis elame me minevikus me, meil peavad olema tänapäevased innovatiivsed süsteemid, samas tuleb ümber mõelda see, kuidas me suhtume mitteprofessionaalsetesse talunikesse, eriti pidades silmas, kui palju kulutatakse parasiitlikele vahendajatele, kes sageli saavad ka Euroopa abi. samuti tuleb äh, kaitsta nii keskkonda kui tarbijaid. me peame säilitama oma talude kõrge taseme. suur aitäh, härra esimees Russo! järgmisena Leedu parlamendi maaelu komisjoni esimees. kolleegos, eh, labai tikrai suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu selle kohtumise korraldamise eest, suur tänu esimees De Castrole, kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast tulevikus, siis need ökostamise meetmed on küll väga-väga auahned. Nad on väga tähtsad just ühises raamistikus, kuid kõrge kvaliteediga toiduained, toiduaineid ei tohiks ära unustada. nõudlus nende järgi on väga tähtis. ehk et nimetatud äh, meetmed ja kõrge kvaliteediga toiduained peaksid olema meie järgmised äh, tähtsad eesmärgid. peale selle need äh, ökostamismeetmed äh, ei ole tegelikult väga heaks rahastamispõhimõtteks, sellepärast et Need võivad kulusid tõsta väga palju nendes riikides, kus tootmisbaasi ei ole uuendatud. otsemaksed peavad jääma ühise põllumaa, põllu, majanduspoliitika reformimise alustalaks ja me peaksime ka otsemaksete jaotuse avalikustama selleks, et Äh, ühisel põllumajandusturul ei tekiks konkurentsimoonutusi. kui on liikmesriike, mida eelistatakse tavaliselt just vanasid äh, ja teisi, millel tekib probleeme nagu uued, siis selline olukord ei saa jätkuda. meil on probleeme sellega, et äh, otsemakseid ei ole veel ühtlustatud ja et seda ei tehta enne kahe tuhande kahekümnendat aastat, see periood on liiga pikk. E suur tänu ja järgmisena on käes Euroopa Parlamendi saadiku kord ja annaksin sõna härra Hoislingule, kes on Roheliste fraktsiooni koordinaator meie põllumajanduskomisjonis. jaa, ma ei tea jah, lugupeetud daamid ja härrad, ühte võib kindlalt öelda, ühine põllumajanduspoliitika on demokraatliku kontrolli all, seda sellest ajast saati, kui Euroopa Parlamendil on kaasotsustamisõigus ja et Euroopa Parlament on ühise põllumajanduspoliitika ühist raportit nii laiapõhjaliselt koostanud, näitab ka, et me tõesti soovime midagi ära teha. ühine põllumajanduspoliitika, nii nagu see härra Tessi raportis on kirjas, peaks muutuma keskkonnasäästlikumaks ja äh, Ähm, õiglasemaks ja meil on veel terve rida ülesandeid ees, sellepärast et äh, jagamine, toetuste jagamine kohe kindlasti tekitab veel palju vaidlusi. seda nii liikmesriikide vahel kui ka põllumajandussektoris üleüldse, sellepärast et meil tuleb ebaõiglasest jaotamisest kõva häälega rääkida parlament äh, soovitas kärpimist, aga ka siin tuleks mm, midagi veel ära teha ja meie leidsime siin lahenduse, et äh, suurtootjate puhul me paneme maksete eelduseks äh, ka töötingimused äh, ja inimeste arvu. minu arvates on väga hea see, et finantsperspektiivis on kolmkümmend protsenti ökostamismäärana välja toodud, sest see on asi, mis on realistlik ja võib nii jääda ja me loodame, et põllumajandus annab niimoodi oma panusega bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja kliimakaitse eesmärkide saavutamiseks. Need on asjad, mida me ei tohi ära unustada ja mida tuleks võib-olla ka avalikkuse ees äh, selgemalt välja öelda siis, kui me põllumajandusele vahendeid eraldame. ühte asja aga tuleks ka veel äh, siiralt välja öelda. ma arvan, et tõesti tuleks küsimuse alla seada see, kas me saame seitsekümme, seitsmekümne protsendi võrra toiduainete varustuskindlust suurendada, samal ajal kui me viitekümmet protsenti toiduainetest, mis me toodame, tegelikult ära ei kasuta. ma tahan, et meie põllumajandus jääks jätkusuutlikuks ja ma loodan, et meil on ka korralik eelarve järgnevateks aastateks, selleks et ühine põllumajanduspoliitika saaks jääda jätkusuutlikuks. suur aitäh! Martin. nüüd jällegi liikmesriikide parlamendid. ja Katariina Patselli, meie endine kolleeg Euroopa Parlamendis, kes esi-, kes on ka endine põllumajandusminister ning kes esindab Kreeka parlamenti. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teile soovida julgust, vaprust, edu saatku teid, härra eesistuja, nõukogus siis tõesti eh, edu ning eh, suur tänu ka härra Tessile, kes eh, esitas väga olulise raporti. siin väärtustatakse konkreetselt Euroopa Parlamendi rolli läbi kaasasutusmenetluse laienemise. kallid kolleegid, ilmselt kõik meie seas on nõus sellega, et ähm, eelarveperioodil kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend kujuneb ÜPP samasuguseks nagu viimasel kümnel aastal. me elame täna Euroopas, kus äh, kehtib uus majandusjuhtimise mudel, uus põhiseaduslik mudel, ühtse põllumajanduspoliitika rahastamine rajaneb absoluutselt teisel filosoofial ja tänu sellele, et ühenduse eelarve on täna teistsugune, on äh, meie jaoks kindlasti võimalusi äh, suuri ja palju, vähemalt seda ma loodan. Äh, ja näiteks ka Euroopa Liidu maksusüsteem on muutumas näiteks läbi finantstehingumaksu. aga mõned mõtted selle kohta, mida Kreeka parlament omalt poolt välja pakuks ja mida me arvame härra Tessi raportist mis on äh, talunikel täna kõige rohkem mures? mureks see, et äh, neid toetataks turul, et nad saaksid piisavalt toetust Euroopa Ühenduse eelarvest. kuid selle, see ei ole enam Euroopa talunike prioriteediks siin on väga öö, oluline rõhutada seda, et talunikud on huvitatud oma tootlikkuse tõusust ja toiduahela kontrollist. kes seda süsteemi peaks kontrollima? härra Tessi raporti kohaselt on väga oluline veenda aktiivseid talunikke ehk teisisõnu, aktiivsed kodanikud, kes toodavad toidutooteid uutes tingimustes toiduainete turul on meil konkurents väga suur ja loomulikult ei tohi unustada ka tootmiskulusid. see on üks nendest kriteeriumitest, mida tuleb kaal-, kasutada selleks, et pakkuda toetust äh, talunikele. Äh, kütused, teised alternatiivsed äh, energiaallikud niikuinii maksavad järjest rohkem ja rohkem ja tuleb ette näha mingisuguseid rahalisi toetuseid kolmanda samba puhul oleme me arvamusel, et tuleb lõpetada see, et on nii palju erinevaid meetmeid, mis teenivad ühte ja sedasama eesmärki. meil on vaja struktuurseid programme, mida erinevad regioonid saavad rakendada. suur tänu, ütleb härra esimees. järgmisena annaksin sõna Tšehhi Vabariigi senati liikmele härra Mastaliirile. Teil on samuti kaks minutit Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. härra esimees, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin ma tänada tänase koosoleku organisaatoreid. minu arvates on selline kokkusaamine ääretult tähtis. meil on tarvis tugevdada parlamentaarset mõõdet sellistes arut-, aruteludes ÜPP tuleviku üle. ma tooksin lühidalt välja Tšehhi senati seisukoha antud küsimuses. Tšehhi senat on ÜPP üle vaielnud juba pikemat aega, me oleme vaadanud pidevalt läbi ka võtmedokumente koos meie valitsusega ning konsulteerinud ka talunike assotsiatsioonidega me oleme ju kõik ühel meelel, et ÜPP ühine eesmärk on see, mille Euroopa Komisjon ja parlament on ka sõnastanud, nimelt tulevikus peab ÜPP andma oma panuse elujõulisse toidu, toot-, toiduainete tootmisesse, säilitama loodusressursse ning aitama leevendada kliimamuutust ning aitama ka kaasa tasakaalustatud territoriaalsele arengule. eelmises maikuus arutas Tšehhi senat komisjoni teatist, mis puudutab ÜPP arengut kahe tuhande kahekümnenda aastani ning meie seisukoht on sama, mis meie valitsusel. me arvame, et ÜPP eelarve peaks jääma sama suureks, kaheksakümmend protsenti eelarvest peaks minema esimesse, kakskümmend teise sambasse esimese samba puhul soovitame me et, et kaheksakümmend protsenti eraldataks tegevtalunikele toetusteks ning kaks, kakskümmend protsenti ÜPP roheliseks muutmiseks. aga siin on teatud aspektid, kus me oleme eri merel. eriti, mis puudutab ülemmäärasid seoses äh, põllumajandusmaa suurusega keskmine talu Tšehhis on seitsekümmend seitse hektarit, see on kõige suurem keskmine Euroopa Liidus. niisiis, igasuguse ülemäära kehtestamine mõjutaks vägagi Tšehhi talunike olukorda. seetõttu ei ole see seisukoht Tšehhi senatile vastuvõetav. samuti ei ole me nõus sellega, et kaasrahastamine esimeses sambas on selline, nagu ta on ning üleminekuperiood pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. kehtib edasi, sest see tähendab otsest diskrimineerimist otsemaksete puhul liikmesriikide vahel. süsteemid peavad olema võrdsed, põhinema objektiivsetel kriteeriumitel ning ma kinnitan teile, me jälgime väga tähelepanelikult reformi ettepanekuid ÜPP äh, raames. suur tänu! suur aitäh! järgmisena Hervé Guimard Prantsuse senatist. suur tänu, härra esimees, suur tänu volinik Tšolosele ja eesistujale ja härra Albert Tessile, kes visandas meile äh, ühtse põllumajanduspoliitika tulevikku, mina võtaksin selle kokku nelja punktiga, kõigepealt see on väga ambitsioonikas, ambitsioonikas toiduaine varustuskindluse osas, ambitsioonikas ka eelarve kontekstis Äh, väga suur väljakutse on tagada põllumajanduspoliitikale uued vahendid ja samas väldida üldse põllumajanduspoliitika renatsionaliseerimist ning kindlasti ei tohiks maksta kaks korda, kas siis rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes või bilateraalsetes läbirääkimistes, sellepärast et Euroopa Liit on teinud väga suuri edusamme kaubanduse reguleerimisel maailmas teiseks äh, tooksin esile jätkusuutliku arengu. siin tuleb äh, tagada tasakaal kahe samba vahel ja oleme nõus äh, sellega, et esimeses sambas on siis seatud teatavad tingimused, kuid kõik see süsteem peab olema lihtne ja arusaadav ja kehtima üle terve Euroopa Liidu teiseks prioriteediks peaks kindlasti olema seadusandlus, seadusandlus äh, ei peaks olema minimalistliku isela-, iseloomu, vaid äh, hoopis novaatorlik, äh, hõlmama endas palju turuinstrumente, peaks olema tõhusam, reageerima kiiremini, olema paindlik ja kui on vaja, nõudlust juhtida, siis seda tuleb teha ja samas ka loomulikult nii era- kui ka avaliku sektori öö, äh, reservide küsimus. ja nüüd lõpetaksin paari konkreetsema küsimusega. üks äh, puudutab karja kasvatamist, karjakasvatust, see võib järgnevatel aastatel väga tõsiste raskuste alla sattuda ja äh, toetuste lahtisidumine võib sellele väga halvasti mõjuda esimeses äh, sambas peaks olema ette nähtud erimeetmed vähem soodustatud piirkondade jaoks, me tahaksime, et mägiste piirkondade jaoks oleksid äh, piir, äh, meetmed natukene ambitsioonikamad, siis ka veiniistandused tahaksime me võtta siia alla. ja veel arvestada tuleb ka kõige äärepoolsemate aladega, ka nendega, mis on üle mere territooriumid. suur tänu! suur tänu! ja nüüd on siis äh, kord käes jällegi Euroopa Parlamendi esindaja käes. härra Dorfmann on palunud sõna. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et tegemist on tõesti väga huvitava ajaetapiga mille tunnistajaks me oleme ja ma tahan tulla kahe punkti juurde, mida kolleeg Albert Tess juba eelnevalt tõstatas. nimelt äh, vahendite jagamine liikmesriikide vahel. jah, tõesti, siin parlamendikojas kui ka avalikkuse ees räägime me väga palju liikmesriikide vahelisest jagamisest, eriti va-, jagamisest uute ja vanade liikmesriikide vahel. aga tõesti on tegelikult probleeme liikmesriikide siseselt ja need on palju suuremad. ja sellest tuleb ka rääkida, selleks et äh, seda probleemi lahendada see probleem tuleb lahendada, kuna tegemist on tõsiasjaga. väga paljudes liikmesriikides kõige parema haritava maaga piirkonnad saavad ka kõige rohkem toetusi. Need on asjad, mis tuleb aga maksumaksjatel kinni maksta ja maksumaksja näeb seda ja ei ole ka nõus sellise lähenemisega eelnevatel aastatel oli meie põllumajanduspoliitika väga liberaalne. see tõi endaga kaasa selle, et me otsustasime kõik reguleerimismehhanismis, reguleerimismehhanismid, olgu need piimakvoodid, suhkrukvoodid äh, või ka viinamarjakasvatuste kvoodid, et me otsustasime need äh, kõrvale heita meie komisjoni esimees äh, käis nüüd USA-s koos meiega ja sealne minister ütles meile näiteks, et piimasektor USA-s mõtleb praegu uue reguleerimissüsteemi sisseviimiseks, sellepärast et äh, tururegulatsioon ise seal ei toimi. meie oleme aga praegu kõik vabaks jätnud. ja ma arvan, et selline väga liberaalne poliitika tuleks äh, ümber vaadata kõige piiramine ei ole muidugi õige, aga ei ole õige ka see, et me viskame üle parda selle, mis aastaid on hästi toiminud ja jätame kõik lihtsalt äh, turujõudude reguleerida. suur tänu! suur tänu, härra Dorfmann! ja nüüd jällegi siis rahvusparlamendid, Gert Lindemann esindab Bundesrati Saksamaalt, nii et palun! E suur tänu, härra esimees, nõukogu ja Euroopa Parlament äh, räägivad ühisest tugevast põllumajanduspoliitikast ja see on ka Saksamaa parlamendi teise koja eesmärk ja tulevastele väljakutsetele saame me korralikult vastata ainult siis, kui eelarvemäär jääb sama suureks, kui see on siiamaani jäänud. ja sinna juurde tuleb veel ka Euroopa põllumajanduspoliitika lihtsustamine ja see on meie jaoks väga tähtis, sest praegusel hetkel on bürokraatlikud tõkked põllumeeste jaoks liiga suured siis jagamine liikmesriikide vahel, siin peaksime me olema ettevaatlikud, sellepärast et äh, Saksamaa põllumajanduslike ettevõtete jaoks äh, otsetoetused kujutavad endast kuuskümmend protsenti kasumist ja sellepärast otsetoetused peavad jääma põllumajandus, põllumeeste toetuseks alles juba praegusel hetkel on toetused tootmisest lahti seotud ja et äh, Nad on seotud kriteeriumitega keskkonna ja loomade kaitseks. ja peale selle on meetmed ökostamiseks, äh, ka neid meetmeid tuleb äh, õigesti välja valida, õigesti hinnata. Need ei saa olla ühise põllumajanduspoliitika juhtivateks meetmeteks äh, meil on vaja ühine põllumajanduspoliitika välja kujundada niimoodi, et põllumehed ei kaotaks sissetulekuallikaid. ja sellepärast ökostamismeetmete puhul oleks väga tähtis ka see, et nad aitavad kaasa ÜPP reformi jaoks. Saksamaa on praegusel hetkel juba oma panuse teinud, nagu nimetatud, äh, nagu nimetatud see meede, et regionaalselt makstakse ühesuguseid toetuseid nii rohumaa kui ka künnimaa jaoks. meil on äh, eesmärgiks äh, jätkusuutlik keskkonda säästev põllumajanduspoliitika ja see peaks olema ka ühise põllumajanduspoliitika sisuks. meil on tulevikus vaja konkurentsivõimelist ja tõhusalt tegutsevat põllumajanduspoliitikat, mis oleks võimeline turul vastu pidama ja seejuures võib-olla ettevõtted peaksid, põllumajandusettevõtted peaksid ka olema valmis oma struktuuri ümber muutma. ja võib-olla toetused ei peakski alati olema suunatud äh, ettevõttele endale, vaid struktuuri muutmisele. järgmisena Hollandi käes kord ja härra äh, Herd Humpand. suur tänu härra esimees, austatud kolleegid rahvusparlamentidest. Euroopa ühtle, ühtse põllumajanduspoliitika tulevikualased arutelud on Euroopa Parlamendi jaoks muidugi väga olulised, tähtsad aga ka Euroopa maapiirkondade jaoks ja sellest sõltub ju otseselt meie talunike sissetulek ja põllumeeste sissetulek paari asja tuleb siin kindlasti silmas pidada. nimelt seda, et äh, meie Rahvusparlament äh, ilmselt nagu ka paljud teised on mures äh, sellepärast, et põllumajanduslikud tulud jaotuvad väga ebaühtlaselt tootmisahelas. parlament on keskendunud tarbijate kaitsele seni, kuid meie meelest peaks Euroopa Parlament ja Komisjon rohkem tegema ära ka talunike jaoks näiteks peaks olema konkurentsiseadus äh, paremini tasakaalus. Äh, see ei ole koht, kus poliitikat ajada, äh, vaid see on väga-väga suure tähtsusega meie maapiirkondade jaoks, me tahame, et heaolu oleks tagatud ka seal. ja see tähendab seda, et kohandada tuleks kindlasti konkurentsipoliitikat. ja see konkurentsipoliitika muutus peaks toimuma samal ajal, kui ÜPP reform käivitub suur tänu, nüüd annaksin sõna Rootsi parlamendi esindajale proua Brodenile, kaks minutit teilgi suur tänu, et andsite mulle võimaluse seda tähtsat küsimust arutada. suur tänu nende väärtuslike sõnade eest, need suured väljakutsed, kliima, keskkond, elanikkonna suurenemine, selleks, et nendele väljakutsetele vastata, peavad äh, põllumehed äh, oma lähenemist muutma laiapõhjalisemaks, meil on vaja keskkonna, põllumajanduse ja kliima vahelisi seoseid rohkem välja tuua ning volinik ja liikmesriikide ministrid peavad tegema palju tugevamat koostööd kui siiamaani. sest kõik peavad maksma arve selle kollektiivse kasu eest, tagamaks kliima- ja keskkonnakaitset ja bioloogilise mitmekesisuse säilimist. nüüd teine sammas ja maaelu areng põllumajanduslik teadustöö on tuleviku jaoks väga tähtis ja peaks olema prioriteetne. kuid me peame rääkima ka sellest, kuidas Euroopa Liit äh, saab ähm, anda oma panuse jätkusuutliku maaelu arenguks. meil on vaja õiglasemat lähenemist ja meil on vaja äh, erinevusi liikmesriikide vahel äh, vähendada. peale selle tuleks rohkem esile tuua ka soolise võrdõiguslikkuse nüanssi see ja peale selle on väga tähtis ka eelarve säilitamine, suur tänu! suur tänu! nüüd Euroopa Parlamendi esindaja härra Tsigmantas. Äh, härra esimees vabandab, kui ta nime valesti juhuslikult hääldas, aga härra Tsigmantasel on kaks minutit. Äh, suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, esimees, mul on poliitikas väga pikaajalised kogemused. ja mul on väga hea meel, et me räägime <laughs> siin põllumajandusest ja ei unusta ära konkurentsi. meie avasime oma turu siis, kui me liitusime Euroopa Liiduga. me loobusime tollidest ja harmoniseerisime maksusid meil on, lubasime igale poole vaba konkurentsi, välja arvatud põllumajanduses. ja Leedus kutsuti põllumehi üles äh, oma põllumajanduslikest tootmisest loobuma ja midagi muud tegema. sellepärast on nüüd Leedus kümneid tuhandeid inimesi, kes on töötud, eriti just noored inimesed, ja samal ajal ähm, Äh, põllumaad äh, on söötis. Äh, ja inimesed, kunagised põllumehed töötavad restoranides nõudepesijatena ma tervitan ühise põllumajanduspoliitika reformi ja ma olen veendunud, et Poola nõukogu eesistujana äh, annab oma panuse eesmärkide saavutamiseks ja et ühine põllumajanduspoliitika muutub õiglasemaks. otsemakseid tuleb äh, õiglasemalt jagada. meil on vaja tagada töökohad äh, inimestele, kellele meeldib äh, põllu harimisega tegeleda ja kes tegelikult toovad meile kõigile ka suurt kasu me oleme suured nõudmised esitanud toiduohutusele. samal ajal aga ostame me tihti toitu välismaalt ja ei tea, milline on selle toidu kvaliteet. seepärast tuleb meil hoolitseda selle eest, et ühine põllumajanduspoliitika oleks avatud, aga samal ajal piisavalt reguleeritud. meil tuleb tagada see, et ühine põllumajanduspoliitika tagab äh, töökohtade säilimise, suur tänu! suur tänu! järgmisena uuesti sõnakord äh, käes rahvusparlamentidel. Euroopa asjade minister äh, härra Liegis Lätist saab sõna yes,. suur, suur tänu, härra esimees, suur tänu kõigepealt selle eest, et selline kohtumine on kokku kutsutud, et rahvusparlamendid saaksid osaleda rahvusparlamendide kohtumisel. Äh, rahvusparlamendid kindlasti toetavad härra Tšolose novembrikuist sõnavõttu, me vastasime omalt poolt sellele, kutsusime üles otsetoetuste süsteemi reformimisele, et see oleks õiglane objektiivsetel kriteeriumidel, mitte ajaloolistel kriteeriumidel põhinev, selleks et hektari äh, Eh, kohased eh, makse eri, maksete e-, lõhed eh, kaoksid liikmesriikide vahel. nüüd siis on meie ees Euroopa kaks tuhat kakskümmend mitmeaastane finantsraamistik, see on aluseks e-, edasisteks aruteludeks. kahjuks aga need hiljutised arutelud, arutelud eelarveperioodi osas näitavad seda, et lastakse raisku võimalus otsetoetuse süsteemis teha konkurentsivõimelisem ja õiglasem, sellepärast et erinevused liikmesriikide vahel jäävad ja, ja on ebaproportsionaalsed seega peab äh, lähenemine olema tänasest julgem ja kiirem ja alguse saama juba aastal kaks tuhat neliteist. kas ei ole ometigi tagumine aeg äh, need erinevused äh, eemaldada, kus siis Lääne-Euroopa rikkad talunikud saavad palju rohkem vahendeid kui nende kolleegid Balti riikides ja mujal Ida-Euroopas komisjoni eelarve ettepaneku mõju otsetoetuste osas Läti talunikele on ähm, väga selgesti mõjutatav kindlasti ja sellepärast on näiteks meie parlament selle nädala neljapäevaks erakorralise täiskogu kokku kutsunud, muidu me oleme juba suvepuhkustel, me oleme nimelt väga mures, et viimane eelarveprojekt vajab tugevat timmimist selleks, et vastu seista nendele suurenevatele lõhedele liikmesriikide vahel, aga eriti just nimelt meie talunike vahel. suur tänu! suur tänu! käes on kord Bulgaaria eh, parlamendi käes, Kristina Ivanova ja Jantševa, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. ühtne põllumajanduspoliitika on väga oluline Bulgaaria põllumajanduse jaoks. Bulgaaria on äh, suhteliselt noor Euroopa Liidu liikmesriik. ja me tahaksime rõhuda sellele, et otsetoetuste süsteem peab olema ühtne. Äh, kõik Euroopa talunikud peavad saama sama kohtlemise vääriliseks. Äh, toetused Äh, Bulgaariale peaksid aastaks kaks tuhat neliteist jõudma laeni, mitte aastal kaks tuhat kuusteist ja see ei koormaks kindlasti Euroopa Liidu eelarvet. aga saadaks väga positiivse sõnumi Bulgaaria talunikele, et neid koheldakse Euroopa poolt võrdselt ja et me oleme ühtsel Euroopa turul teistega võrdsed. lisatoetused meie põllumajanduse niinimetatud ökostamiseks on äh, küll väga kasulikud, aga need ei peaks hakkama äh, kuidagi kärpima makseid, mis tulevad teisest äh, sambast. seda tuleks rahastada lisavahenditest ühtlasi arvame me ka, et sellist äh, abi tuleks anda ainult äh, tegutsevatele talunikele ja see mõiste tuleks ka paremini ära määratleda. luua tuleks konkreetsed riiklikud kriteeriumid. toetame ka seda võimalust, et äh, eraldi antakse toetust väiketalunikele. erikohtlemise all peame me silmas siis ühtseid makseid ühtsest eelarvest, mis on liikmesriikide finantseelarvetest äh, erinev, eraldiseisvad. suur tänu. Malta parlamendi esindaja härra Philip Mitsut saab järgmisena sõna, teil on samuti kaks minutit. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin omalt poolt ja paari sõnaga kommenteerida uusi kriteeriumeid, mis on seatud äh, otsetoetustele üldiselt rääkides, äh, need äh, erimeetmed, mis on ette nähtud noortalunikele ja vahendid, mis on ette nähtud keskkonnakaitseks ja teadustegevuseks, on kindlasti selle uue ühtse põllumajanduspoliitika alustalad kuid rõhutaksin siiski meie perspektiivist paari asja mina nimelt arvan, et ühtne põllumajanduspoliitika peaks olema paremini tasakaalus. praegu ei ole poliitika väga hästi tasakaalus, kui me vaatame siis vanu liikmesriike ja suhteliselt noori liikmesriike, nagu näiteks Malta. teine asi, mida ma tahaksin rõhutada, härra esimees, on see, et äh, peaksime veel mõnda as-, midagi arvesse võtma. nimelt eh, suured lõhed, mida me näeme suurtalude ja väiketalude vahel. väiketalud üsna tihti ei ole üldse kursiski sellega, mis on võimalik eh, ühtse mõllumajanduspoliitika alt ja ei ole neil ka vahendeid eh, seda teada saada ja selle teemaga tegeleda ja ma tõesti arvan, et bürokraatia ja igasugused eh, keerukad menetlused eh, on, on tõesti väiketalunikke koormavad. ja kolmane, kolmas märkus puudutab eh, teatud kaalutlusi, mis võivad olla mõnedel liikmesriikidel seoses sellega, et üks vorm sobib kõigile lähenemisega. Maltas on kõik talud väga väikesed ja tegelikult äh, on kogu meie riik äh, nii-öelda vähem soodustatud geograafiliste tingimustega, aga samas peavad nad ilma igasuguse lisatoetuseta Euroopa turul võitlema. ma tahaksin, et te mõtleksite nendele punktidele ka, need on äh, ka teistele väikesematele liikmesriikidele ilmselt südamelähedased küsimused kui meie riigis talunik öö, äh, ei saa toetust äh, oma väiketootmisele, siis ta loobub sellest ja me, meil ei olegi lõpuks enam põllumehi. suur tänu, Euroopa Parlamendi saadik härra Anjo saab sõna. suur tänu, härra esimees. meie Lordide Koda oma aruandes tahtis vägagi rääkida teadusuuringust, kuid äh, ega ei ole eriti mõtet teadusuuringuid äh, toetada, kui nendest mitte mingisugust kasu ei ole. ja kui äh, ökoaktivistid rahvast Frankensteini lugudega hirmutavad ja kogu see asi jääb toppama Euroopa ja Briti eh, põllumajandus sellega seoses eh, jääb järjest rohkem ja rohkem maja eh, endiselt usuvad mõned, et talunikud on need, kes suudavad äh, ilma soojemaks teha oma tootmisega, minu meelest on see küll väga vale, et selline äh, äh, vastutus pannakse talunikele. meil on olnud viimased kolm aastat väga külmad talved, vaatamata sellele, et CO2 tee-, määrad ainult tõusevad ja kui te mind ei usu, siis ma ütlen teile, minu suhkrupeedi saak läks täiesti tänu sellele külmale talvele raisku nii et lõpetage selline jutt. Ühendkuningriigi talunikud äh, täidavad kõiki reegleid, aga on neid liikmesriike, kus talunikud äh, ausalt öeldes näitavad äh, väga üleolevat suhtumist nendesse reeglitesse ja selline asi tuleb ka lõppema ja praegu meie põllumajandus võõrametnike kätes ja võ, teile see jutt ilmselt ei meeldi, härra esimees, aga vähemalt ma sain hakkama ühe minuti ja, ja kolmekümne kaheksa sekundiga härra esimees tänab selle eest, härra Newt. Äh, te olete hea näide selle kohta, kuidas vähemalt aega, ajast kinni pidada. nüüd veel kolm esindajat rahvusparlamentidest. Soomest kõigepealt põllumajanduskomisjoni esimees härra Jari Lepa, härra esimees, äh, härra volinik, kallid kolleegid, kõigepealt äh, see esialgne sõnavõtute voor oli väga, väga hea, suur tänu selle eest. Euroopa Liidul on ka tulevikus vaja tõhusat ja, ja hästi tööta-, toimivat ühtset põllumajanduspoliitikat ja selleks on vaja piisavalt raha. me peame kandma hoolt selle eest, et põllumajandus äh, saab ellu jääda kõikides Euroopa Liidu piirkondades, seal, sealhulgas ka kõige äärepoolsematel ja keerulistel looduslike tingimustega aladel. Äh, Soomes on sellised tingimused tõesti väga, väga rasked, sellepärast et tänu looduslikele ja kliimatingimustele ei saa me, me kõike toota ja seega on meie jaoks väga olulised kõik öö, äh, selle äh, puudujäägi heast, seda puudujäägi head, heastavad toetused. Äh, ökostumine peaks jääma teise sambasse, see praegune piir kakssada viiskümmend eurot hektari pealt tuleb eemaldada või siis seda piirmäära tõsta äh, selleks, et arvestada siiski objektiivsete kriteeriumitega ja, ja tuleb läbi viia objektiivsed arvutused ja mis puudutab esimest sammast, siis on vältimatult tähtsus see, et ähm, see ökostumise süsteem oleks nii lihtne kui võimalik. me ei saa endale lubada suuremat bürokraatiat või lisakulusid, sellepärast et äh, meil on rohkem pärast neid seadusi, kui meil on äh, talunikke. ja palju on räägitud äh, turgudest, ka see on väga oluline asi. on oluline see, et et Euroopa Liidus, Euroopa Liidu, Euroopa Liidu tood-, imporditavate toodete osas peavad olema sama nõuded, samad nõuded paigas, mis Euroopa Liidu tootjatele, see oleks õiglane. ja seega meie kindlasti toetame päritolumärgistuse nimetamist äh, terves Euroopas, suur tänu! Grazie, molto bene, adesso ritorniamo in Germania e do volentieri la parola suur tänu, läheme nüüd tagasi Saksamaa juurde ja sõna saab põllumajanduskomisjoni esimees Hans-Michael Goldmann. jah, suur tänu, härra esimees, härra volinik, kallid kolleegid enamus komisjoni liikmetest, tegelikult kõik fraktsioonid Saksamaa alamkomis-, ala alamkojas äh, on selle kompromissi poolt, mille härra Tess välja töötas. me tahame toonitada, et ühine põllumajanduspoliitika oli Euroopa Liidu jaoks väga edukas, eriti Saksamaa jaoks, meil on pea kõikides regioonides hästi toimiv põllumajandussektor, me oleme orienteerunud ekspordile, meil on loomakaitse tagatud, kvaliteet on väga kõrge ja tootmine toimub jätkusuutlikult. me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime vahenditest. Saksamaal me teame, et äh, kõikide va-, kõiki vahendite eraldamisi tuleb väga kriitiliselt vaadata. samal on aga vahendite võrdne jaotamine väga tähtis, ei ole õige see, et Saksamaal makstakse toetusena väga suur summa hektari kohta ja samas riikides, mis on vaesemad, et seal makstakse toetusi vähem. samal ajal aga see praegune vahend ei ole eh, õige, kärpimine ei ole õige sest äh, praegusel hetkel mulle tundub, on see, mida me teeme nagu äh, äh, nõustaja, kes lihtsalt äh, toob välja ettepaneku kärpida ja tegelikult äh, ei ole ju probleemiks mitte see, et äh, meil oleks tööjõust puudus, vaid pigem on probleemiks see, et ei olda nõus seda tööd tegema. ökostamise meetmed ei mängi minu arvates mitte mingit rolli, viit protsenti äh, rohumaast ei tohi nagunii üldse puutuda, meil on väga palju alasid Natura kaks tuhat kaitse all. ja sellepärast ei ole praegu seda meedet lisameetmena sisse viia, sest Euroopa Liidu praegused meetmed on piisavad selleks, et ka kriisiolukordadele reageerida. Grazie, presidente, e adesso la... suur tänu. ja nüüd saab sõna Luksemburg, Luksemburgi rahvasaadik tegemist on inimesega, keda me tunneme väga hästi, ma arvan, et tema on rekord, tema käes on rekord. suur tänu, Paulo! tegemist on äärmiselt olulise kohtumisega ja härra Tessi poolt öeldu on olnud väga huvitav, nagu ka teiste eurosaadikute poolt öeldu. ühtset põllumajanduspoliitikat tahame me kõik näha tugevana Äh, aga me teame, et selleks on vaja piisavalt rahalisi vahendeid ja meie e uus finantsperspektiiv või see uus eelarveperiood on kindlasti heaks aluseks jätkuvateks aruteludeks. me toetame seda, et prioriteetseks on tõstetud toiduainetega varustuskindlus, et need toiduained peavad olema kõrge kvaliteediga, mis on meie turul äh, ja et põllumajandus peab olema jätkusuutlik ning sellepärast oleme me veendunud, et on ülioluline, et eh, see poliitika oma jätkusuutlikkuse otsinguil arvestaks ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, kuid selles strateegias peab ka põllumajandusega arvestatama. nii et eh, meie siis toetame seda et äh, otsetoetused jaguneksid õiglaselt äh, ja vastavalt sellele, millised on tegelikult talunike sissetulekud kindlasti peaks äh, keskenduma nendes otsetoetustes tegutsevatele põllumajandustele ja loomulikult eh, peab eelistatud olema selline põllumajandus, mis suhtub austavalt loodusressurssidesse, kes keskkonda ei kahjusta ja oleme nõus siis sellega, et tõstetaks need vahendid teisest sambast esimesse sambasse. probleeme tekitab meile see eh, eh, lagi, mis on seatud nendele põllumajandus, tähendab toiduainete tootmisele Luksemburis nimelt meil on väga palju äh, agrotoiduainetega seotud meetmeid, mis lähevad kaugemale kui praegused ettepanekud äh, Euroopa tasandil. meie tahaksime, et need jääksid esimesele tasandile ilma, et peaks siis kuskilt kärpima teisi. Äh, muidu meie talunikud jääksid küll halvemasse olukorda, tuleb leida vahend, lahendused nendele, kes on teinud juba väga palju jõupingutusi toiduainete tootmise osas. esimese samba osas tehtav ei peaks äh, kas-, äh, kahju tekitama teistele. Luksemburi jaoks on probleem ka otsetoestustes selles osas, et mis puudutab äh, vähem soodustatud piirkondadesse paneva, minevaid vahendeid, meil on ette nähtud lisavahendid selle jaoks, kui need nüüd tuuakse otsetoetuste alla ilma selle, et otsuste, otsetoetustele minevad summad tõstetakse, siis see vähendab ka meie talunike tänast sissetulekut, tuleb leida siin lahendus. nii et äh, ka meie meetmed tuleb arvesse võtta, see, mis on juba liikmesriikides tehtud nii esimese kui ka teise samba puhul. suur tänu, Fernando, ja nüüd Bundesrat Austriast seekord ja sõna saab äh, põllumajanduskomisjoni äh, esimees. Martin Breineder jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu, et korraldasite selle kohtumise selleks, et parlamendid saavad oma seisukohta väljendada. tahan Euroopa Parlamenti õnnitleda, et ta just praegu toonistas, et äh, otsemaksed peaksid jääma praeguse eelarvemäära juurde, sellepärast et ainult niimoodi on võimalik äh, jätkusuutlikku põllumajanduspoliitikat välja kujundada. ma arvan, et kodanikele on võimalik selgitada küll, et selle nimel saavad nad kõrge kvaliteediga tervislikke tooteid ja et äh, äh tihti seda tootmiskuludest allpool oleva hinnaga erinevate lähenemiste puhul tahan öelda, et jah, meil on rohkem õiglust vaja, kuid õigluse mõttes on meil vaja ka erinevaid hinnatasandeid äh, ja me peame arvestama ka erinevate keskkonnastandarditega erinevates liikmesriikides, nagu ka erinevate geograafiliste võimalustega. ja sellega, et äh, teatud regioonides äh, tootmine ei tasu ennast alati ära on väga tähtis keskenduda turule selleks, et äh, põllumajandusturul äh, äh, saaks hakkama ja et meil oleksid avalikud vahendid selleks, et põllumajandusel aidata turul vee peale jääda. me peame tõesti toetama põllum-, maja, põllupidajaid eriti just hinnastabiilsusega, sellepärast et hinnastabiilsus on see, mis ka noortele talunikele avab tulevikuperspektiivi ja samal ajal kodanikele pakub ka, ka toiduga varustuskindluse tagamist. mis puudustab neid niinimetatud ökostamismeetmeid, siis olen nõus Luksemburgi kolleegiga, ma arvan, et neid meetmed tuleks kujundada selliselt, et äh, neid on võimalik kõikides liikmesriikides rakendada ja et meil oleksid auahned programmid. selleks, et äh, Austria äh, mahetootjad äh, sellest kasu saaksid lõigata, sellepärast et mahetootmine on meil väga levinud. siis rahvusvaheliselt me oleme tõesti avatud väga laial määral ja, ja ma arvan, et see peaks olema ka Euroopa põllumajanduspoliitika üks aluspõhimõtteid. Grazie e adesso torniamo suur aitäh! jällegi Suurbritanniasse tagasi. Lordide koda ja mul on hea meel anda sõna Lord Carterile, kes juhib põllumajanduse ja kalanduse ja keskkonna allkomisjoni. härra esimees, härra volinik, härra minister, kolleegid alustuseks tahaksin ma tänada teid, härra De Castro, küllakutse eest, et me saaksime, saame siin täna arutada seda väga olulist teemat väga olulisel ajahetkel. tahaksin tänada ka härra volinikku, et ta leidis aega siia tulla. minu komisjon, äh, Lordide Koja põllumajanduse allkomisjon eelmisel nädal, nädalal tuli välja äh, raportiga innovatsioonist Euroopa Liidu põllumajanduses. seal räägiti paljudest asjadest, aga vaadati loomulikult ka ühise põllumajanduspoliitika tulevikku. meile tehti terve rida ettepanekuid ning ma tooksin siin välja ainult ühe, ma tsiteerin. meie Euroopas ütleme, et põllumajandus on vana majandusharu, kus võideldakse vaenuliku keskkonna vastu paljud grupeeringud ütlevad, et me peaksime käituma nii nagu üheksateistkümnendal sajandil, jätkama vanal moel, sest see on kasulik keskkonnale. aga tegemist on strateegilise aruteluga, kas Euroopa saab äh, pakkuda süüa viiesajale miljonile rikkale eurooplasele või soovime me äh, äh, ära toita ka üheksa miljardit inimest, kaasa arvatud inimesed Hiinas ja Indias me tervitame seda, et Euroopa Liit soovib saada innovaatiliseks liiduks kahe tuhande kahekümnendal aastal e, ning eriti, mis puudutab seda innovatsioonipartnerlust jätkusuutlikkus põllumajanduses. loodetavasti volinik teeb koostööd ka teaduspeadirektoraadi inimestega, et see idee muutuks ka reaalsuseks. me arvame, et põllumajandusalast teadus- ja arendustegevust tuleks rohkem rahastada ühisest põllumajanduspoliitikast, ülejäänud rahadest suurem osa peaks minema esimesse sambasse ja innovatsioonipoliitikasse teises sambas. paljud uusi tehnoloogiaid eriti palju ei ole, seega me soovime, et toetataks ka nõuandvaid kodasid, mis informeeriks talunikke uutest tehnoloogiatest. loodetavasti põllumajandus on äh, olulisemaks muutumas Euroopa Liidus ning härra volinik, teie mängite tähtsat rolli innovatsiooni edendamisel põllumajanduses. loodetavasti seda mõtet austavad ka ülejäänud volinikud, suur tänu! Grazie, Lord Carter! suur aitäh, Lord Carter! Prantsusmaa senat järgmisena majandus- ja jätkusuutliku arengu komisjoni esimees härra Jean-Paul Emorin. daamid ja härrad, ilmselt kedagi ei üllata see, kui ma ütlen, et ühtse põllumajanduspoliitika reform on Prantsuse jaoks äärmiselt oluline poliitiline küsimus. me oleme juba vastanud komisjoni esialgsele teatisele, ÜPP reform on tegelikult aga praegu jäänud äh, poliitilise tähelepanu alt välja, kuigi see ometigi äh, oluliselt halvendab ühtse põllumajanduspoliitika tänast olukorda. me peaksime olema uhked oma põllumajanduspoliitika eest. talunikud annavad endast kõik, et tervislikku toitu tagada kolleegidele, see on meie keskkonna jaoks muidugi väga oluline, see on ju ometigi kõigi ühtne vara, mida kõik peavad toetama mina teeksin ettepaneku ühtse põllumajanduspoliitika üles ehitada kahele selge, selgele sambale. esimene sammas, majanduslik sammas, mis on suur, kus me võtame suuna siis kvaliteetsele tootmisele ja kus on tagatud äh, sissetulek talunikele. teine sammas puudutab siis territoriaalset ja keskkonnapoliitikat äh, ja sellepärast me oleme natukene reserveeritud selle esimese samba ökostamise osas äh, mitte sellepärast, et me ei peaks keskkonnaküsimusi oluliseks, vaid need peavad olema ikkagi õiges kohas. oktoobris kaks tuhat kümme on see aga vale, esitatud aruandlus on see aga vales kohas ja sellepärast ma sellest täna siin räägingi. teiseks äh, võtsime ühendust äh, äh, tähendab, oleme arvamusel, et kui me kõik tegutseme ühiselt, siis me oleme tugevamad täna ei ole mitte mingisugust kohta enam üksinda toimetajatel, me oleme allianss ja liit. valitsused peavad seda mõistma, parlamendid seda peavad mõistma, et ma olen väga uhke selle üle, et par-, Prantsuse parlament ja Bundestag Saksamaalt tegid ühisavalduse ÜPP osas hügieeni äh, ta-, äh, küsimustes ja toiduainetega äh, tarne tagatuse osas ja kindlasti tuleks loobuda ajaloolistest kriteeriumitest. ühtse põllumajanduspoliitika reformiga peab kaasas käima seadusandluse paindlikkus. Euroopa Parlamendi taoline initsiatiiv loodetavasti kordub ka tulevikus, et me saame uuesti kokku tulla. me juba teeme koostööd näiteks Itaalia parlamendiga, aga oleme valmis koostööd tegema ka kõikide teistega, aitäh! suur aitäh! järgmisena Rumeenia esindajate koda. ja sõna saab põllumajanduse ja metsanduse äh, komisjoni esimees härra Fuian. komissar, mulțumim primul pentru oportunitatea acestei întâlniri. Äh, atât Comisia suur tänu selle eest, et äh, meil on võimalus siin täna kohtuda üksteisega institutsioonidel ees seisavad rasked ülesanded. seetõttu oleme me rahul, kui jõutakse heale kompromissile. Rumeenia arvates on arv-, oluline alles jätta mõlemad sambad ning praegune rahastamise tase. samal ajal on tarvis tugevamat jätkusuutlikku ning tõhusamat tootmist. samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et oma rolli mängib ka äh, geneetiline muutmine, moondamine. me soovime tagada, et kõik talunikud, kõiki talunikke koheldaks võrdselt üle Euroopa Liidu. meil on tarvis toetada regioone regionaalarengufondist ning tagada, et äh, võrdsu, et saavutataks võrdsus. me ei soovi kahekiiruselist poliitikat. kõik talunikud justkui oleks ühes lennukis, aga mõned istuvad äriklassis, joovad šampust, teised aga turistiklassis joovad vett. meil on ju ainult üks lennuk Euroopas ning meil on vaja vähese bürokraatiaga meetmeid, mida saab ellu rakendada isegi väljaspool Euroopa Liitu. sest oluline on ka välismaailm. suur tänu. kolm kõnelejat veel ning siis teeme kümneminutilise pausi. järgmisena saab sõna Poola Seimi esindaja põllumajanduskomisjoni esimees härra Kosinjovski. suur aitäh, härra esimees! meie delegatsiooni nimel tahaksin ma tänada teid selle eest, et te meid siia kutsusite sellele olulisele arutelule. tahaksin kinnitada, et Poola on alati toetanud tugevat põllumajanduspoliitikat, millel on ka tugev ja stabiilne eelarve samas arvame me, et ÜPP-s on suured väljakutsed. kui tsiteerida nüüd härra Savitskit, siis oleme me veel väga kaugel ühisest põllumajanduspoliitikast. ning seda on kuulda ka tänastest kommentaaridest. võib öelda, et siin on kaks grupeeringut, uued ja vanad liikmesriigid. uutel liikmesriikidel on suured ootused, vanad liikmesriigid käituvad aga väga pragmaatiliselt. seda võib ju mõista. tulgem tagasi härra Tassi raporti juurde näiteks. ja ökostamise juurde. Paola on teie raporti suhtes skeptiline. me juba saime oma õppetunni kätte CO2 heitmetega Teie Rootsi kolleeg ütles, et peab toimuma teatud koordineeritus keskkonna- ja põllumajanduspoliitikate vahel, aga Poola on riik, mille majandus põhineb kivisöel ning meil on probleeme CO2 heitmetega, samas me kardame. sest nüüd võib selle ökostamisega samasugune probleem tekkida. niisiis, olge palun ettevaatlikud selle probleemi lahendamisel sest võib ju juhtuda, et me töötame oma eesmärkide saavutamisele vastu, me ei soovi kannatada nii, nagu me kannataksime Euroopa Komisjoni CO2 poliitika läbi. täna on arutatud mitmeid teemasid, ma mainiksin ainult suhkrut. Euroopa Komisjon võiks ka suhkrut arvesse võtta, nagu ka piima sellised asjad on paljudele liikmesriikidele, eriti minu kodumaale, väga tähtsad. suur tänu! Grazie, grazie a lei Presidente e adesso diamo la parola al rappresentante del... aitäh! nüüd Euroopa Parlamendi saadik härra Rubiks. suur aitäh, härra esimees! juba kaks aastat räägime me ÜPP tulevikust kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. kõik need arutelud on väga üldised ja see on kõik tore, kõik on ühel meelel, et meil peavad olema rohelised meetmed, et makseid tuleb jaotada võrdsemalt, süsteem peaks olema õiglane, aga kui räägitakse täpsetest numbritest, siis alati kõik nii hästi ei lähe näiteks eilsed uudised volinikult ei ole just positiivsed saja kolmekümne neljale tuhandele Läti talunikule, kes saavad praegusel hetkel kolmkümmend kolm protsenti tava, keskmisest ma-, otsemaksete tasemest Euroopas. kahe tuhande kahekümnendal aastal peaksime me saama viiskümmend kaks protsenti. kas see on õiglane? kas meil on siis kõige paremad põllud, kõige parem kliima? niisiis, kõik see, mida on kolmes raportis väga üldsõnaliselt räägitud, on väga tore, ma austan kõiki raportööre vägagi, aga tegutsege ka nii, et me jõuame sõnadelt tegudele. raisatakse niikuinii nii palju raha, seega parandagem olukorda. suur aitäh! Adesso, grazie, onorevole Rubiks. suur tänu. Austria Natsionaalraad ja põllumajanduse komisjoni aseesimees härra Wolfgang Pirkelhuber. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin ühineda eelkõnelejatega ja olla opositsioonis äh, oma Saksa kolleegidega. nimelt toetuste kärpimine on hädavajalik eeldus, tegemist ei ole mingi põllumajandusreformi viguriga. avalikkus ei toeta meid tulevikutee väljatöötamisel, mille põhimõtteks peaks olema ju niinimetatud ökostamismeetmed. aga kui me vaatame neid kolme raportit, Dessi raportit, Lions raportit ja Laineni raportit ja ka komisjoni teatist, kus räägitakse keskkonnakaitsest ja bioloogilisest mitmekesisusest ja ja põllumajandusest, siis tegelikult on selle asja ühiseks nimetajaks mahetoitmine. Äh, Euroopa Liidu määrus kaheksasada kolmkümmend neli aastast kaks tuhat seitse ongi täpselt see, kuhu te nüüd olete parlamendi auahned eesmärgid jätnud? üks kord DESi raportis sulgudes öeldakse mahetootmine, seda on liiga vähe. seda avalikkus kindlasti heaks ei kiida. ja nüüd Briti kolleegile ja Rumeenia kolleegile tahtsin öelda, et geenitehnoloogia vaba põllumajandus on see, mida tegelikult kodanikud ja tarbijad meilt ootavad. ei ole võimalik teha ökostamist koos geneetiliste eh, trikkidega. see ei ole lahendus, see ei ole tulevikutee ja seda on paljud liikmesriigid juba aru saanud, sellest on paljud liikmesriigid aru saanud ja mul on väga hea meel, et volinik ka teab, et tegemist ei ole mingi võimaliku lahendusega. seda tuleb eh, ka järgnevates aruteludes veelgi rohkem välja tuua ja lõpetuseks veel ka paar sõna finantsraamistiku kohta. me, meil rahvusparlamentides on väga tähtis ülesanne, nimelt äh, eelarvevoliniku puhul astuda voliniku selja taha ja öelda finantstehingute maks on lahenduseks. see on see koht, kus tulevikust raha peaks tulema ja me peaksime ka sealt leidma rohkem vahendeid maaelu arenguks, nii et äh, me peaksime tõesti kärpima üldeelarvet ja leidma mujalt vahendeid põllumajanduse jaoks, suur tänu! Bene, adesso torniamo in Germania e molto jälle tagasi Saksamaale. ja mul on väga meeldiv anda sõna põllumajand-, põllumajandus- ja tarbijakaitsekomisjoni esimehele härra äh, Höfkenile. Ähm. jah, suur tänu. põllumajanduspoliitika tähtsus muudkui suureneb koos nende suurte väljakutsetega, eriti nii toiduohutuse puhul, aga ka teistes valdkondades ja me alati mõtleme toiduohutuse ja toiduvarustuskindluse puhul just jätkusuutlikud toiduvarustuskindlust ehk et toitu ei raisataks et seda ei toodetaks massides, suurtes kogustes ja ei paisata siis äh, maailmaturgudele. siis see ökostamine, mis on ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis sees, nagu ka komisjoni ettepanekus, jah, me lepime sellega, siin räägitakse lihtsustamisest, seda soovitakse isegi, ma arvan, et siin me võiksime kasutada munavalge strateegiat, mida meil oleks võimalik äh, ka siis äh, äh, ökostamisega siduda. teiseks, äh, tähtis on teine sammas, seal on keskkonnameetmed nagu ka innovatiivsed meetmed nagu energiateenused, aga ka regionaalsuse printsiibi e-, esiletoomine, samamoodi väikesed tootjad, see on kõik on teises sambas kirjas ja ma arvan, et seda me peaksime lihtsalt rohkem välja tooma. siis põllu, vabandust, keskkonnaministrite kokku kohtumised on lõppenud sarnaste ettepanekutega. kärpimist arutatakse ka äh, Re-, Põhja-Reini ja Faltsimaal, kust mina olen pärit. ja siin me oleme tegelikult öelnud, et äh, tööjõuga sidumine on mõistlik lahendus. mis puudutab turujõudusid, siis olen nõus nendega, kes suhtuvad dereguleerimisse kriitiliselt. me rääkisime siin ka suhkrust, äh, viinamarjakasvatusest, äh, taimekasvatusest ja piimast. ma sooviks, et me siin oleksime siirad ja kontrolliksime, kas meil on võimalik mingi uus lahendus leida. teadustöö puhul tuleks toetada seda, et äh, põllumajandussektor äh, muutub järjest tähtsamaks, kuid see ei peaks olema siis agrogeneetiline sektor, vaid et pigem me leiaksime innovaatilisi meetmeid jätkusuutlikkuse tagamiseks. suur aitäh, nüüd kümme minutit ja ainult kümme minutit pausi ning siis teine voor. Eh?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 Prendiamo posto. kallid kolleegid, jätkame palun kallid kolleegid, läheme palun edasi. mul on väga hea meel järgmisena sõna anda Küprose parlamendi esindajale, põllumajanduskomisjoni ja loodusvarade minister härra Gavriljanakis, teil on kaks minutit. suur tänu, kallid kolleegid, daamid ja härrad, lubage mul kõigepealt teid tänada, tänada Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni selle algatuse eest tänane kohtumine kokku, kokku kutsuda. ühtse põllumajanduspoliitika reform on väga päevakajaline teema ja puudutab meid kõiki. Küpros toetab seda, et et äh, ühtse põllumajanduspoliitika vahendeid jaotatakse õiglasemalt äh, õiglaste kriteeriumite alas, äh, alusel ja et arvestatakse ka keskkonnamuudatustega. arvestada tuleb maaelu arengumuutustega selleks, et kogu põllumajandussektor muutuks konkurentsivõimelisemaks, et oleks kaitstud meie maapiirkonnad ning et kindlasti elutingimused paraneksid ja et üldse elu paraneks see on väga oluline ning äh, me peame kindlasti pakkuma selliseid toetuseid, mis oleksid võrdsed. põllumajanduspoliitika peab sellele aspektile kindlasti tähelepanu pöörama aga peab olema ka motiveerivaid vahendeid selleks, et noored äh, inimesed tuleksid põllumajandusse ja kindlasti äh, mõelda ka üht, sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise meetmetele selleks, et talunikud ja inimesed üldse laiemalt maaelu, maapiirkondades siiski ka suudaksid ennast ära toita äh, nagu ma ütlesin, tuleb siis noori inimesi julgustada põllumajandusega tegelema hakkama me ju kõik näeme seda, millised on tänased äh, olud ja kuidas see mõjutab põllumajandust. me peame leidma optimaalsed lahendused põllumajanduse jaoks, kuid äh, menetlused üldse põllumajanduspoliitika all, äh, näiteks vahendite taotluseks peaksid olema paindlikumad ja lihtsamad selleks, et talunikel oleks seda lihtsam teha põllumajandus äh, ei ole ju ainult tootmine, vaid tegemist on ähm, väga mitmekülgse äh, elualaga ja puudutab tervet elanikkonda. suur tänu! E suur tänu! järgmisena saab sõna Eesti Parlamendi esindaja proua Ester Tuiksoo äh, maaelukomisjonist. minutit tänan väga, e, austatud juhataja ja suur tänu e, korraldamise eest ja, ja suur tänu ka e, härra Siolosele ja härra Tessile ülevaadete eest. soovin edu ka eesistujale. Eesti on seisukohal, et ühine põllumajanduspoliitika peab jääma Euroopa Liidu tasandil ühtseks ja ühiselt samas mahus finantseeritavaks poliitikaks Eesti peab oluliseks otsetoetuste maksmise võrdseks ja võrdsemaks muutmist liikmesriikide vahel. praegu on vahed ju kordades erinevad. see on tekitanud ka ebatervet konkurentsi ühisel turul. uue ühtse põllumajanduspoliitika reformimisel tuleb rohkem tähelepanu suunata tootja väärtustamisele toidu tootmise ahelas. vähem soodsate alade alad peavad jääma esimesse sambasse ja need tuleb ehm, ka, need alused tuleb ka kaasajastada ja läbi vaadata. murelikuks teeb ka meid eilne uudis Euroopa Liidu eelarvekava teemal ja eh, järge, järjekordne toetustasemete ühtlustamise üleminekuaeg teeb meie põllumeeste olukorra turukonkurentsis ebavõrdseks. tervitatav on teadusraha meetmete loomine uues ühtse põllumajanduspoliitika kavas. aitäh! Bene. Grazie. E adesso è la volta del Senato. Suur tänu. Järgmisena saab Itaalia senati liige sõna Eh, sõna saab aseesimees põllumajanduskomisjonist Alfonso Andria. Grazie presidente, kolleege eh, kol-. E suur tänu, härra esimees. Eh, kallid kolleegid, lubage mul eriti tänada Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni esimeest siin selle algatuse võtmise eest, ähm, et rahvusparlamendidega, parlamentidega olete valmis rääkima sellest väga olulisest ühtse põllumajanduspoliitika reformist. Itaalia senat on omalt poolt arvamust avaldanud juba selle reformi kohta läbi meie parlamendis vastu võetud äh, aruannete äh, härra Piccioni Äh, ilmselt meie alamkoja liige on minu sõnadega nõus. me oleme üritanud, üritanud keskenduda kõige olulisematele punktidele meie jaoks. ühtse põllumajanduspoliitika reform äh, peab olema kindlasti keskendunud konkreetsetele meetmetele, mis on omavahel uutviisi ja lihtsustatud kujul seostatud. see peab tagama selle, et täiskohaga põllumeesteks olevaid inimesi oleks võimalik nii kiiresti toetada kui võimalik äh, see on ju ometigi väga oluline selleks, et aidata kaasa riikide majanduskasvule ja keskkonna säilitamisele. põllumehed peavad oma tööd saama teha selleks, et väljakutsetele vastu seista maailma tasandil, toetada tuleb eh, põllumajanduses tegutsevaid naisi ja noori inimesi ning härra esimees ei tohi unustada ka seda, et kui oluline on tööhõive küsimus. see on kindlasti keskse tähtsusega meie jaoks. tehtud eh, on komisjoni aruandes üldse põllumajanduspoliitika osas äh, Äh, palju viiteid nendele küsimustele, kuid jõupingutusi peaks olema rohkem. oleme küll õigetel radadel, kuid sellel rajal on palju tõkkeid äh, ebatasasuste näol ja ebaõigluse näol. Need äh, ebatasasused tuleb eemaldada ja ühtne põllumajanduspoliitika peab tõesti kujunema poliitikaks, millest on kasu kõigil. suur tänu! järgmisena Hollandi senati liige härra Smaling, palun suur tänu, härra esimees. ja suur tänu selle kutse eest tulla täna Brüsselisse. mulle on see siin täna öeldu väga meeltmööda ja olen ka väga palju uut teada saanud. komplimendid tuleb kindlasti esitada härra Albert Tessile Te,, tema teadmised on väga suured ja väga hea meel on kuulda, et Euroopa Parlament ühtsevest põllumajanduspoliitikast nii palju huvitub kuid ka mõned äh, problemaatilisemad kohad. Äh, nagu te teate, Holland on üks Euroopa Liidu asutajaliikmetest olnud ning ühtsest põllumajanduspoliitikast oleme me omal ajal väga palju kasu saanud. solidaarsus äh, peab aga jääma keskseks kogu ühtse põllumajanduspoliitika osas, meie ambitsioonid on suured, kuid ambitsioonidest ainult ei piisa, tuleb need ambitsioonid ka kuidagi realiseerida nüüd nendest sammastest rääkides ma ütleksin, et igalühel on muidugi omad soovid ja omad taotlused. kuid äh, kui igaüks tegutseb omaette, siis, äh, siis kaasneb sellega suur risk. kindlasti on liikmesriikide seas ka neid, kes ütlevad, et jätaks kogu raha oma taskusse ja ja et sellest oleks rohkem kasu kui ühtsest põllumajanduspoliitikast, kuid ärgem unustagem, et meil on ka selliseid küsimusi, mis mõjutavad kõiki liikmesriike, näiteks nagu nitraatide küsimus ja nii edasi, Natura alad ja nii edasi ja nii edasi. prioriteedid muidugi muutuvad, te, härra esimees, ütlesite, et et Soome ja Sitsiilia on hoopis erinevad, Sitsiilia kuiv ja tolmuvärvi, äh, Soome ilus äh, vohav roheline, see tähendab seda, et prioriteedid on erinevad äh, mitte ainult erinevatel aegadel, aga erinevatel piirkondadel. ja härra Piibalgi, Piibalgsi sõnu, kes on arenguvolinik, tuleks ka väga tõsiselt võtta, sest see on ka otseselt seotud põllumajanduspoliitikaga. härra esimees, järgmisena Euroopa Parlamendi esindaja Spiros Danielis, palun. suur tänu, härra esimees härra volinikku enam ei ole, teda ma tervitada ei saa, aga tervitan siis kolleege ja teeksin omalt poolt mõned märkused selles osas, mida Euroopa Komisjon ette näinud järgmiseks eelarveperioodiks ühte põllumajanduspoliitika jaoks, kuid nagu me teame, loomulikult see eelarve ei ole lõplik variant. arutelud järgnevad ega meil äh, ei ole erilisi probleeme selles osas, kuidas seda poliitikat rakendatakse, kuid äh, ma arvan, et me peaksime siiski julgustama äh, selles suunas komisjoni, et enamus nendest ettepanekutest, mis selles eelarves on sees, jääksid sinna sisse ka pärast arutelusid, sellepärast et peamiselt on need suunatud tänaste lõhede eemaldamisele. teiseks tuleb kindlasti äh, signaliseerida ka seda, et järjest rohkem on meil Euroopas põlluharjaid ja karjakasvatajaid, kes äh, mõistavad äh, väga seda hästi, et äh, et kõik ei ole kinni otsetoetustes, vaid nad tahavad meilt toetusi ka selleks, et nad saaksid toota äh, tooteid, mis on äh, tunnustatud, mille päritolu tunnustatakse, et nad leiavad turul eeliskoha. sellist toetust on vaja talunikel, sellepärast et nii saaksid nad rohkem sellest lisaväärtusest ka ise kasu, mida nad meie jaoks töötavad. suur tänu, härra Spiros, ütleb härra esimees ja järgmisena Bundestag Saksamaalt ja sõna saab härra Friedrich Ostendorf. ja, schönen Dank ähm,. Wir jah, suur tänu. Saksamaa puhul ma arvan, et oli väga selgelt välja, pole me reformi tuleviku osas üksmeelel. me kuulsime ja tervitasime härra Tšiolose arvamust, ka meie leiame, et põllumajanduspoliitika tuleb kaasajastada, me leiame rohelistena, et küsimused mida ühiskond meile esitab, peaksid ka meie tegevuse keskmesse jõudma, et me peaksime ka tõesti äh, selgitama kodanikele, miks on toetused nii, nagu nad on. looma tervishoidu ja tervishoiukaitset ei ole siin piisavalt välja toodud, see mängib väga suurt rolli ja peaks ka mängima, Saksamaal ta õnneks seda juba teebki. me peame siin tõesti vaatama, kuidas loomi peetakse, millistel tingimustel ja tõesti teatud äh, külades võib rääkida suisa äh, sõjast, äh, sõjast loomade traditsioonilise pidamisviisi vastu. nii et need on küsimused, mida me peame ka arvestama aga tähtsad on ka sellised küsimused nagu bioloogiline mitmekesisus, mis meie arvates mängib liiga väikest rolli. kliimamuutused on suureks äh, väljakutseks, kuid bioloogiline mitmekesisus ka. põllumajandus oli see, mis lõi bioloogilise mitmekesisuse ja võib ta ka jälle hävitada, kui valesti tegutsetakse. seda tulebki äh, välja tuua ja seepärast tuleb tõesti Äh, täh-, sellepärast on väga tähtis, et jääb esimesse sambasse valgutaimed äh, ja kõik need äh, ökostamise meetmed. meie siin Saksamaal mõtleme, et äkki me ei peaks jääma isegi mitte seitsmekümne protsendi juurde, vaid et kui ökostamise meetmeid ei rakendada, siis tuleb makseid ka vähendada. siis kärpimisega puhul me leiame, et seda tuleks teha aga siin äh, võitleme me siin kommunistide, sotsiaaldemokraatide ja konservatiivide vastu, sest meie siin rohelistega ja osaga liberaalidest leiame, et kärped tuleks teha, teised ei, leiavad, et seda ei peaks tegema. ma ei saa küll aru, miks peaks tuhande viiesaja hektari eest neli tuhat viissada eurot maksma ja viiekümne hektarilisele talule äh, makstakse äh, tuhat äh, kakssada eurot äh,. mulle tundub, et praegusel hetkel need maksed küll ei ole võrdsed. Grazie, adesso ritorniamo in Grecia e andiamo al Parlamento ellenico suur aitäh, Kreeka. ja äh, härra Hatsi Osman suur tänu, härra esimees, mul on täna väga hea meel osaleda sellel kohtumisel kõikide oma kolleegidega, tegemist on Euroopa Parlamendis väga tähtsa kohtumisega. selleks, et rääkida ÜPP tulevikust, mina tahaksin rääkida tubakast ja täpsemalt äh, basmassist, ühest konkreetsest tubakatüübist, mida minu äh, kodupiirkonnas toodetakse, see on väga kõrge kvaliteetne ja rahvusvahelisel turul tunnustatud tubakasordiga. viisteist tuhat perekonda äh, on meie piirkonnas tubakakasvatajad, tegemist on väikeistandustega, ning neil ei ole kindlasti võimalusi pindalatoetusi taotleda, kuivõrd need pindalad, mil, millest me räägime, on väga väikesed. viimastel aastatel on tubaka küsimus aga jäänud ühtsest põllumajanduspoliitikast täiesti välja ning äh, väljakutsed on, on väga tõsised sellistele piirkondadele nende inimeste jaoks on aga Euroopa Liidu toetused väga olulised äh, meie tubakatootjatele. see on põhimõttelise tähtsusega nende jaoks. tubakatoetused ei puuduta ju mitte ainult nendele peredele andavaid toetusi, vaid see puudutab tervet minu piirkonna majandust, minu riigi majandust ja sellepärast tuleb teha jõupingutusi, ühtseid jõupingutusi selleks, et meie ka seda põllumajandusvormi saaksime säilitada. praegu, praegu on meie tubakakasvanda-, kasvatajad väga raskes olukorras, nad on põhimõtteliselt näljas, nad on väga mures ja mures ka seoses arengutega, negatiivsete arengutega, mis seisavad kindlasti tubakaistanduste ees, eriti nende tubakassordi kasvatajate eest. nii et ma paluksin seda, et jätkuks nende toot-, toot-, tootjate toetamine ka uues ühtses põllumajanduspoliitikas. suur tänu, ütleb härra esimees. ja sõna saab Euroopa Parlamendi saadik proua Lulling, kes esitab Euroopa äh, Parlamenti suur tänu, härra esimees. ma pööraksin teie tähelepanu kahele probleemile, mis meile ühtse põllumajanduspoliitika osas probleeme tekitavad. kõigepealt eh, piimakvootide kaotamine. Eh, meile lubati ometigi pehmet maandumist. ma tean, et paljudes liikmesriikides ei täideta piimakvoote ja tootmine on väiksem kui riigile antud kvoodid ja isegi Euroopa Liidus on siis tootmine väiksem kui kvoodid, kuid on siiski mõningaid liikmesriike, kus toodetakse rohkem kui kvoodid, sealhulgas minu kodumaal. see tähendab seda, et meie tootjad peavad siis alati maksma lisamaksu ületootmise eest mina teeksin ettepaneku äh, järk-järguliselt vähendada seda lisamaksu, arvestades tänaseid majanduslikke olusid, et mingil hetkel ka see summa siis nullini jõuaks. mina arvan, et äh, see oleks õige lahendus ja ma paluksin siis komi-, paluksin komisjonil toetust minu ettepanekule ja teine teema, mis mulle muret tekitab, intergrupis kakskümmend, mis on Euroopa Parlamendis väga oluline intergrupp, nimelt äh, mm, äh istandusõiguste äh, kaotamine, Strasbourgis me kohtusime äh, äh, veinitootjatega, noorte veinitootjatega, kes on väga tõsiselt äh, mures ja karda, kardavad seda, mida tähendab nende sissetuleku jaoks eh, siin liberaliseerimine viinamarja eh, istanduste jaoks, eh, kes loomulikult, kuivõrd nende väedid on kõrgema kvaliteediga, peavad oma kaupa kallimalt müüma, aga mida liberaliseerimine nende jaoks tähendab, see on tõsine probleem. rahvusvaheline veini ja šampanjatootjate ühendus on ka arvamust avaldanud, Sunday Times Inglismaal eh, leiab küll, et eh, seda sektorit ei peaks eh, üldse toetama, aga tänu sellele tõusin mina tänu sellele jutule staariks Briti meedias, vähemalt kasu sellestki, aga meie kavatseme ennast kaitsta. šampanji piirkonnas Äh, toimus nelja tunni pikkune seminar, vahepeal või pärast seda pakuti küll šampanjat, aga muidu oli see suhteliselt pikk istung. see on normaalne, ärge nüüd kritiseerige mind. aga selle nelja tunni jooksul kuulsime ainult hirmudest ja muredest, mida tunnevad äh, veinisanduste omanikud, äh, veinitootjad selle uue ettepaneku osas. parlament oli omal ajal vastu, kuid tollal ei olnud ta veel kaasmenetleja. minu meelest on see küll täiesti mädanenud kokkulepe, mis puudutab neid istandusõiguseid. see on, see on halvavaks tervele piirkonnale. selle liberaliseerimise asja juurde tuleb tagasi tulla nii kiiresti kui võimalik. härra Tšolos on lahkunud saalist, kuid võib-olla on mõni tema kaastöötaja siin, sest nagu härra Tess oma raportis ütles, suur tänu me ju tahame seda, et nende seadusandlike ettepanekute raamistikus, mida tulevi-, sügiseks ootame, võetakse ka see teema esile, muidu esitame meie äh, muudatusettepanekud, meie teame küll, veini toetajad, kuidas ennast kaitsta. nüüd see eelarve, selle kohta ma eriti palju ei ütle, ütlen ainult ühte tegemist ei ole ühtse põllumajanduspoliitika puhul kõige kallima asjaga, vaid kui ühtse põllumajanduspoliitikat ei ole, vot see läheks kalliks maksma Euroopale majanduslikus mõttes, sotsiaalses mõttes, keskkonna mõttes ja kultuurilises mõttes ja kahjuks ütleksin ma kolleegile Austriast, kui teie nüüd arvate, et finantstehingu maksuga oleks äh, ühine põllumajanduspoliitika päästetud eriti finantspool, siis äh, mulle tundub, et te olete siin ka valesse paati hüpanud, mul on kahju, ka see ei päästa. suur tänu. proua Lulling, äh, teda ei piira kõneaeg, tema võib meie majas alati rääkida nii kaua, kui ta tahab, sellepärast et tema on meie eestkõneleja ja mina luban temal rääkida nii kaua, kuni ta tahab aga järgmine kõneleja ja viimane kõneleja selles voorus, äh, sõna saab äh, äh, Prantsuse esindaja Jean Goubert. suur tänu, härra president ähm, Assamblee National liikmed juba väljendasid Prantsuse seisukohti, teeksin siis ainult kaks märkust omalt poolt. kõigepealt, mis puudutab volinik Tšelos Jersey projekte. täna väga paljud kolleegid äh, rääkisid sellest, et äh, tuleb reform läbi viia, praegune süsteem lihtsalt ei toimi, see on täiesti õige, väga oluline ja täiesti normaalne on see, et äh, loomulikult rohkem läheb vahendeid ka teadustegevusele, kuid on ka samas teatavaid vasturääkivusi selles mõttes, et kuskil tuleb ju teha öö, ohverdusi minu meelest äh, kõik väikesed tootjad, mida on ju absoluutselt kõikides riikides, on need, kes äh, kõigest, kõige rohkem kaotavad ühtsest põllumajanduspoliitikast nende lagede tõttu, mis on seotud, nii et ma paluksin selle küsimuse kindlasti üle vaadata. Äh, ja kogu selle ühtsepõllumajanduspoliitika uue reformi mõte on ju hoopis milleski muus ja teine märkus, mis ma teeksin, on see, et abi kõikidel teistel tasanditel, see tänasesse äh, teemasse küll eriti ei puutu, kuid siiski ütleksin, et meie nõuame, et meie tootjad täidavad teatud standardeid, keskkonnahügieeni või sotsiaalseid standardeid ja samas väga paljud nendest ei mõista, miks me ei nõua sedasama nendelt äh, tootjatelt, kes impordivad Euroopa Liidu turule, me ju kõik teame seda, et kõik äh, tooted, mis tulevad Euroopa turule teistest maailma piirkondadest, ei vasta samadele reeglitele ja kui me ei nõua sellist äh, Äh, paralleelsust äh, ja võrdsust, äh, siis see tekitab väga tõsist tuska meie tootjates ja ka tarbijad ka ei saa sellest aru, sellepärast et nemad ei teagi seda, et nad väljaspoolt Euroopat ostetud tooteid ostes ei saa olla nii kindlad kui Euroopa toodetes. ma nõustun teiega täiesti. kui päris aus olla, siis Euroopa Parlamendis võeti vastu Papastamkose raport, kus nõuti, et Euroopa institutsioonid austaksid vastastikuse põhimõtet. meie talunikud äh, tegutsevad vastavalt väga kõrgetele standarditele, aga nüüd on tekkinud äh, kõlvatu konkurents teiste riikide poolt, kes ei vasta nendele standarditele. järgmisena Ungari äh,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 me võime talunikud asetada väga keerulisse olukorda. me võime, võib juhtuda, et me hülgame isegi terve selle tööstusharu. see roheliseks muutmise strateegia võib täpselt nii mõjuda. siin just hästi räägiti veinist praegusel hetkel võib Euroopa turule tulla kolmandate riikide tooted tingimusel, e, kui, kuigi nad on toodetud tingimustel, mis ei vasta meie standarditele, sama kehtib ka lihatoodete kohta. me peame kaitsma oma talunikke ning kolmandatest riikidest eksporditud tooted peavad olema toodetud vastavalt Euroopa Liidu standarditele. niisiis, viimastel aastatel on tehtud vigu. niinimetatud reformid on osutunud vigasteks, näiteks külvamisõiguste liberaliseerimine veinitööstuses näiteks, sama problemaatiline on suhkrusektor. ning kahjuks talunike olukord muutub järjest raskemaks, sest suured hargmaised müügiettevõtted määravad tootmisahelas hindu. niisiis kõik nii nõukogu komisjon kui parlament peaks lõpetama talunikele probleemide tekitamise, probleeme on niigi palju. käimas on põlvkondade vahetus. loodetavasti ei pea noored talunikud tegelema sama tõsiste probleemidega, millega on silmitsi praegused talunikud, loodetavasti suudetakse ellu jääda ja liikuda edasi, me peame leidma selleks lahendused ning looma võimaluse, et terve Euroopa Liit saab tarbida ohutut toitu. suur tänu! sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud, mõningad parlamendisaadikud aga liikmesriikidest on soovinud veel sõna. kas, õigemini, kas keegi soovib teist veel kord sõna? kui ei, siis võib lugeda tänase olulise arutelu lõpetatud. me kuulasime ära kõikide liikmesriikide parlamentide arvamused. Te soovisite veel sõna, üks minut. Austria esindaja, põllumajanduskomisjoni aseesimees, härra Birkelhuber suur tänu, härra esimees. Prantsuse kolleeg äh, otseselt pöördus minu poole selle finantstehingu maksu osas. ka mina lähtun sellest, et põllumajanduspoliitikat on võimalik päästa äh, põllumajanduspoliitika enda meetmetega, kuid tegemist oleks võib-olla tähtsa sekkumisega, millega tegelikult on paljud liikmesriigid nõus. tahtsin lihtsalt öelda, et ka teised riigid soetavad finantstehingu maksu ja see, mida kolleeg Fond praegu Ungarist ütles, et äh, toidu varustuskindlus ja sõltumatus toidu varustamisest on väga-väga positiivne. punkt kaheksa siin raportis, kvaliteet, välispidine kaitse, kuid küsimus on selles, kuidas oleks seda võimalik äh, rakendada WTO reeglitega kooskõlas. ja kolleeg Ostendorfile Saksamaalt tahaksin veel kord öelda, et toetan teda, jah see see rap-, TESi raporti punktis kakskümmend viis ette pandud degressiivne kärpimine on väga hea ettepanek, sellepärast et me kõik teame, et äh, kulude-tulude tasakaal peab olema olemas, nii et tõesti tahaksin öelda, et tegemist on tõesti mudeliga, mida võiks komisjoni liikmesriikidele ette panna, näiteks et teatud ettevõtte suurusest aeglaselt hakatakse nii-öelda siluma seda äh, summat, ehk et kui maad on rohkem, siis on toetus natukene väiksem, see oleks minu arvates väga-väga huvitav ja hea ettepanek. ja lõpetuseks äh, äh, roheliseks muutmise ja ökostamise meetmete puhul tuleks võib-olla külvi korda ja ka äh, äh, mitmekesisust arvestada, see oleks väga hea lähenemine. ulteriori richieste di intervento da chi ha già in suur tänu. siin on veel mõned, kas on veel mõned sõnasoovijad? jah, tõesti, suur tänu teile ning sõna saab Poola parlamendi põllumajanduskomisjoni esimees härra äh, Jüri äh, Kostinkovski. tal on üks teadaanne. suur aitäh, härra esimees, et te mulle veel kord sõna andsite. lihtsalt teile teadmiseks ma hindan vägagi seda arutelu ja võimalust kuulata teie arvamusi. meie riik on praegu e-, Euroopa Liidu eesistuja ning me oleme siin tänu sellele arutelule õppinud. ning seeläbi saame me välja töötada paremad õigusloomelised lahendused, mis tuleksid vastu meile, meie vajadustele. ma kutsuksin teid kahekümne viiendal ja kahekümne 20 kuuendal kohtumisele, mis on sarnane nagu Budapesti oma, eriti on oodatud liikmesriikide parlamentide saadikud, me räägime põllumajandusest, toiduohutusest ning uutest lahendustest, millele võiks läbi rääkida. kõiki neid teemasid räägitakse te, teemadest räägitakse. niisiis, võtke arvesse meie esialg-, algsed küllakutset, kuigi me saadame ka ametlikud kutsed. ehk siis see, see toimub kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal septembril vahest tulete siis äh, nendeks aruteludeks meile külla. suur aitäh, härra esimees. mulle öeldi, et siia tuli just praegu ka Bulgaaria Rahvusassamblee äh, põllumajanduskomisjoni esimees härra Tomasov, nüüd saab ka tema sõna kaheks minutiks. suur aitäh, härra esimees! paar äh, arvamust, kõik on arvatavasti juba väsinud, ma tahaksin rõhutada kahte asja. see Kreeka kolleegi sõnavõtt tubakakasvatajate kohta kõik sõltub üksikasjadest, me ju kõik oleme üldiselt ühel meelel, aga kui me räägime üksikasjadest, siis tuleb ju silmas pidada ka seda ilmselgelt, mida meie Kreeka kolleeg rääkis tubakakasvatajatest. Bulgaarias on olukord põhimõtteliselt sama. mis puudutab äh, idamaiste tubakaliikide kasvatamist. seega pidage silmas, et see teema on meie jaoks tähtis olenemata sellest, mida te arvate suitsetamisest. üle maailma tegelikult ju suitsetamine ei vähene erinevalt Euroopa olukorrast. teiseks, esimene sammas, otsemaksed on väga oluline. ning seda tuleks kujundada sellisel moel, et võetakse arvesse ka erinevate riik, erinevate öö, äh, erinevate taimede tootmiskulusid. tuleb diferentseerida. näiteks paprika hektari kohta maksab umbes kuussada eurot kas-, äh, et seda kasvatada. samas äh, viljakasvatus maksab kuuskümmend eurot hektari kohta. ma arvan, et neid kõiki asju tuleks arvesse võtta. suur tänu! tore. ma arvan, et nüüd võib lugeda arutelu lõpetatuks. arutelu oli väga oluline, kakskümmend seitse liikmesriiki, kakskümmend seitse eriarvamust liikmesriikide parlamentidest ja Euroopa Parlamendist. ma arvan, et meie ees on nüüd suured väljakutsed. me ei esinda mitte ainult kümne miljoni Euroopa talunike, taluniku huvisid, vaid pidagem silmas, me peame rea-, tulema vastu ka viiesaja miljoni kodaniku muredele. suur tänu veel kord siia tulemast